Can we just start the meeting and I would like to welcome kallid kolleegid, kas äkki alustaksime oma koosolekut? tahaksin tervitada siin kõiki kolleege ja ühtlasi tuletada teile meelde, et see koosolek antakse ka üle internetis, nagu ikka. ja härra Stavrakakis on palunud meilt kümmet minutit aega selleks, et rääkida integreeritud merenduspoliitikast kuigi tõeline arutelu sel teemal toimub homme. tahaksin teile teada anda ka seda, et Kreeka väikesaartelt on siin kakskümmend kaheksa külalist. ja just nimelt sellel põhjusel tahaksimegi anda sõna härra Stavrakakisele juba täna, nii et see on selline väike muudatus meie päevakorras. kui te selle muudatusega nõus olete, siis pikema jututa alutam-, alustamegi oma koosolekut ja seega on meie päevakorra projekt heaks kiidetud. ja nagu ikka, on meil kaheksateist keelt. nii et esimene päevakorrapunkt, see on nüüd läbi võetud, teine, need on minupoolsed teadaanded väga lühidalt tahaksin tervist, tervitada siin linnapeade delegatsiooni, kes esindavad Kreeka väikesaari ja ühtlasi tahaksin teile teada anda ka sellest, et siin valmistatakse ette delegatsiooni, kes läheks Mannheimi ja Ludwigshafenisse ja Heidelbergi Saksamaale see on osa meie iga-aastasest programmist, juhatus kiitis selle juba heaks, nii et kaheksa kolleegi lähevad sinna, kolm sakslasest kolleegi. ja eesmärgiks on see, et süvitsi uurida seda, kuidas struktuurifondidest tulenevaid investeeringuid tehakse seal piirkondades ja millised on kohalikud kõige olulisemad tegurid ühtekuuluvuspoliitikas ja Jaan Ulbricht on selle delegatsiooni juht. ja nagu te ilmselt juba teate, siis täna ja homme toimuvad Toledos mitteametlikud ministeeriumide vahelised koosolekud, täna räägitakse elu, eluaseme küsimustest ja homme linna arengust. ja seal oleme kohal juba härra Albrecht ja ka mina ise. nüüd äh, kolmas päevakorrapunkt ongi see, et anname kohe sõna härra Stavrakakisele. suur tänu. ka mina tahaksin tervitada siin Brüsselis ja Euroopa Parlamendis meie külalisi, kelleks on väikesaarte pead. ja tahan teile tutvustada integreeritud merenduspoliitika arvamusest, hinnangust selle kohta, mis on toimunud siiamaani ning sellest, mida peaks edaspidi tegema. on väga oluline, et me kasutaksime säästvalt oma meresid, siin me räägime kalandusest vesiviljelusest ja kõigest muust, samuti see on seotud energiaga, transpordiga, turismiga, kõik see areneb pidevalt edasi, töötingimused muutuvad ka kohalikele elanikele. seetõttu on merekeskkonnale järjest suurem surve, küsimus seisneb selles, et kuidas seda tasakaalustada, selleks et tagada elanike sissetulekud ka tulevikus selleks ongi meil oma merenduspoliitika, mis puudutab äh, nii tööhõivet kui ka elukvaliteeti rannapiirkondades. Need võivad aidata kaasa ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamisele. mina tahaksin rõhuda just nimelt uuenduslikule lähenemisele, mille on võtnud omaks Euroopa Komisjon see on oluliselt muutnud poliitika ellurakendamist. selline uus lähenemine põhineb sellel, et kõik küsimused, mis on seotud ookeanide ning meredega Euroopas, on ka omavahel seotud ning kõik merendusega seotud poliitikad on sellised, mida tuleb arendada edasi sidusalt, kui me tahame saavutada endale seatud eesmärgid. see lähenemine on pandud paika vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele. nii et see on siis selline esimene integreeritud merenduspoliitika sammas, see võimaldab kõikide tasandite võimuorganitel osaleda selles poliitikas. ning loomulikult selleks, et kasutada kõige paremini meie kasutuses olevaid vahendeid ning vältida erinevaid konflikte, siin me räägime siis horisontaalsetest programmidest, näiteks äh, merekaitse, äh, merenduse planeerimine, andmetöötlus ja nii edasi. kõik see loomulikult äh, arendab edasi integreeritud merenduspoliitikat ning see samuti aitab rakendada ellu uusi algatusi. nüüd oleme me jõudnud eesmärkide konkreetsemaks tegemise faasi. on loodud selle uue lähenemisega ka uus juhtimissüsteem, seda nii seeläbi, et kaasatakse erineva tasandi võimuorganid kui ka teistel viisidel. on mitmeid piirkondi, kes on juba kaasanud need suured eesmärgid ka oma piirkondlikesse arengukavadesse, võtame näiteks Bretagne, seal juba rakendatakse ellu konkreetset kava, arengukava rannapiirkondade jaoks mina olen üritanud siia dokumenti lisada kõige olulisemad aspektid, mis kujutavad endast integreeritud merenduspoliitika jaoks kõige suuremaid väljakutseid. loomulikult tuleb alati võtta arvesse ka ähm, regionaalpoliitikat ning äh, region, regioonide arengupoliitikat. kõigepealt äh, tuleb siin rõhuda territoriaalsele ühtekuuluvusele, sellest räägitakse ka Lissaboni lepingus, see võimaldab integratsiooni siseturuga, samuti tagada lähisõidud meretranspordis, samuti ka ühendused väga eraldatud piirkondadega selles kontekstis tuleks samuti rõhuda sellele, kui oluline on siin transpordifaktor. meretranspordi hind on oluliselt kõrgem kui äh, maismaatranspordi hind ning seega see mõjutab äh, rannapiirkondade konkurentsivõimet. alati tuleb võtta arvesse territoriaalset, poliitilist ning sotsiaalset ühtekuuluvust ja seda kõike korraga tuleb anda uut jõudu infrastruktuuritöödele selleks, et ühendada paremini omavahel erinevad merepiirkonnad. samuti tuleks määrata kindlaks, millised on selliste arenguerinevuste põhjused, ühtlasi kui me räägime siin regionaalarengu kavadest, siis peavad need kindlasti võtma arvesse kõikide piirkondade eripärasid. neljandaks on väga oluline luua ka teenistus Euroopa Komisjoni raames, mis võimaldaks tegeleda just nimelt saare piirkondadega. ja siis pöörata neile erilist tähelepanu juba integreeritud merenduspoliitikas. võttes arvesse kõiki ohte, mis varitsevad merepiirkondades, oleks minu arvates väga oluline kaaluda ka selliste meetmete ellurakendamist, mis seisaksid head ähm, mereohutuse eest. loomulikult ootan teie märkusi ning kriitikat juba homsel arutelul. Very much! suur tänu! nii et tänaseks on see päevakorrapunkt lõppenud ja homme toimub juba meie arutelu. suur aitäh sulle ja nüüd lähme edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, mis räägib ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamisest ja kolleegid, te võib-olla mäletate, et selle kuu, selle aasta märtsis, vabandust, otsustasime organiseerida selle seminari selleks, et valmistada ette meie otsuste vastuvõtmist juba tulevikus ja samuti ka määruste heakskiitmist, mis on selle poliitika äh, tulevases raamistikus. ühtlasi otsustasime selle arutelu korraldada sellepärast, et hiljuti oleme osalenud siin Euroopa Parlamendis erinevates äh, lihtsustamisettepanekute aruteludes, mille on käinud välja komisjon. ja väga oluline on nüüd kaaluda seda, kas see, mida me oleme juba lihtsustamise osas ära teinud, kas selle juurde tuleks kindlaks jääda või äkki äh, tuleks siin äh, leebemalt läheneda lihtsustamise eh, osas on kõige suuremaks väljakutseks loomulikult see, et see poliitika ise on väga kompleksne ja selle haldamissüsteem on samuti eh, väga mitmetahuline, kuid ühtlasi peaksime silmas pidama seda, et ühtekuuluvuspoliitikal on olnud ju alati üks ja sama ambitsioon, nimelt lihtsustada, moderniseerida ja tänu sellele on alati tuldud välja ideedega, kuidas seista silmitsi uute väljakutsetega, mis tulenesid näiteks Euroopa Liidu laienemisest. võib juhtuda, et äh, uutes liikmesriikides ähm, on võimekus väiksem selliste probleemidega hakkama saada. ja kuna me püüdleme alati tõhususe poole, siis oleme samuti äh, jätkanud, jätkanud seda lihtsustamisprotsessi nii et põhjendusi on mitmeid, aga ma arvan, et kokkuvõttes on meil lihtsalt vaja olla tõhu-, meil on vaja tõhusamat poliitikat. ja kui me vaatame seda lihtsustamisprotsessi, siis siin peame me saavutama tasakaalu äh, me räägime siin sellest, kuidas ühtekuuluvuspoliitikat välja töötatakse, ellu rakendatakse, hinnatakse, peame leidma tasakaalu ka erinevate tegurite vahel. kui me räägime siin näiteks jagatud haldamismehhanismist, siis peame rääkima Euroopa Liidu institutsioonide rollist, mitte ainult Euroopa Komisjoni rollist, vaid samuti nõukogust ja parlamendist. Need institutsioonid teevad ju koostööd, kuid on ka teisi tasandeid, riiklik, regionaalne ja kohalik. lihtsustamisprotsess on väga vajalik, kuid samas ka kujutab see endast väga suurt väljakutset ja seda järgnevatel põhjustel meie komisjonil ja Euroopa Parlamendil on ju ambitsioon säilitada äh, jagatud haldamise äh, lisaväärtus, loomulikult on väga lihtne lihtsalt äh, raha laiali jagada ja eks kõik siis teevad, mida nad ise täpselt tahavad, aga meie usume jagatud haldamise väärtusesse. loomulikult äh, muudab see aga lihtsustamisprotsessi veelgi keerulisemaks. veel üks oluline aspekt on see, et me ei tohi kuidagi ohustada Euroopa Liidu eelarvet, mis tuleneb, mis tuleb ju otse maksumaksjate taskust ja ühtlasi me ei taha jätta kõrvale innovaatilist lähenemist, pigem tahame seda veelgi tugevdada, kui me võtame siin finantsküsimused näiteks ühesõnaga ja lihtsustamine on vajalik sellepärast, et me usume, et me peame paremini kui varem võtma arvesse piirkondade ja linnade erinevusi üle kogu Euroopa, nii et äh, meil oleks seetõttu vaja suuremat paindlikkust, paindlikkust poliitika haldamisel kõikides faasides. see on üheks uueks väljakutseks äh, meie poliitikale me oleme kutsunud oma tänasele arutelule erinevaid külalisi, kaks isikut on siin täna kohal, kes meie arvates on suurepärased asjatundjad selles valdkonnas, kõigepealt äh, härra professor John Plahtler, kes, kes päri, on pärit Glasgow ülikoolist ja Roland Bloomeier, kes esenda-, esindab organisatsiooni Bloomeier ja Sants ma ei tea täpselt, äh, kust äh, Roland, härra Plooma, Roland Ploomajär on pärit, äh, mis on minu sekretäriaadi suur puudujääk. Roland, ma vabandan, ütlen, et sa oled pärit organisatsioonist Ploomajär ja Sants, kuid <laughs> sa ise selgitad meile täpsemalt, kust on pärit sinu asjatundlikud teadmised ühtekuuluvuspoliitika vallas, nii et suur tänu, et sa täna meie sekka tulid. meil on siin veel ka kolm kolleegi, kes on pärit liikmesriikide riigi aparaatidest, kes samuti võtavad sõna. meil on Graham D. Watson Šoti valitsusest, kes on mm, sertifitseerimisameti ja finantsmeeskonna juht ja Marek Kalupa, kes on Euroopa rahaliste vahendite rakendamise osakonna esindaja Poola Regionaalarengu ministeeriumist ja siis on meil ka Tšehhi finantsministeeriumi esindaja kohal. ma nüüd alustaksingi meie sõnavõttude vooru, kõigepealt äh, kolleeg John Pachtšel ja kolleegid, äh, pöörake tähelepanu, PowerPoint ettekanne on seal üleval, äh, te peate andma märku, kui te tahate järgmist slaidi näidata, sest muidu ei saa kolleeg aru, kes seda soovib, peab vahetama, palun, teil on sõna Thank you very much, Chair uh,. Thank you very much uh.... suur tänu, austatud esinaine, suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, et te kutsusite mind sellele huvitavale, huvitava töökoja koosolekule, mis keskendub ühtekuuluvuspoliitikale. mina olen pärit Glasgow ülikoolist ja meie osakond keskendub just nimelt piirkondlike poliitikate uurimisele üle kogu Euroopa. selle vähese aja jooksul, mis on minu käsutuses, räägiksin ma erinevatest teemadest mille, mida on äh, põhjalikumalt käsitletud dokumendis, äh, mille ma olen teile esitanud. ma tahaksin keskenduda kolmele teemavaldkonnale, kõigepealt ma tahaksin äh, lihtsustamise panuseid, praeguseid liht-, lihtsustamispanuseid vaadata laiemas kontekstis ja vaadata, milline on lihtsustamisalane arutelu üldiselt. tooksin välja ka konkreetsed algatused, mida on viimaste aastate jooksul tehtud lisaks tahaksin ma hinnata neid lihtsaid, neid viimase aja lihtsustamismeetmeid omalt poolt, esitades küsimusi, et kui kasulik, kui, kui, kui väärtuslikud on olnud viimase aja meetmed selles valdkonnas. ja hindamiseks kasutama erinevaid infoallikaid. ja lõpetuseks tahaksin ma heita pilgu tulevikku ja vaadata oma silma läbi äh, ühtekuuluvuspoliitika tulevikualast arutelu pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. osaliselt äh, keskendub see arutelu ka lihtsustamisele, sealhulgas äh, just nimelt juhtimis- ja haldussüsteemide lihtsustamisele. kõigepealt esimene teemavaldkond ja nüüd siis järgmine slaid, palun ka. siis niisiis lihtsustamisalgatuse kontekst, ma arvan, et me ei tohiks unustada seda, et kui me räägime lihtsustamisest ühtekuuluvuspoliitikast, siis see on üks osa laiemast äh, algatuste komplektist nii-öelda, mida komisjon on äh, sisse viinud viimase aastakümne jooksul. on selline üldist, üldine lihtsustamisprogramm, mis hõlmab kõiki poliitikavaldkondi Äh, õigusloomeprotsessi ja on mitmesuguseid õigusakte, äh, mis on äh, selle eesmärgiga vastu võetud, eeskiri on lihtsustatud ka kuludega seotud eeskirju on lihtsustatud, bürokraatiat on püüdnud vähendada ja see mõjutab meie poliitikaid ja me püüame hinnata, kas need ettepanekud on parimad selleks, et saavutada soovitud eesmärgid. samuti on erinevad algatused äh, koos liikmesriikidega või, ja erinevate institutsioonidega äh, ja kõigi eesmärgiks on parem õigusloome. mis puudutab ühtekuuluvust, siis ei tohiks me unustada seda, et äh, Agenda kaks tuhat päevakorda, mis pöördub tagasi, viib meid tagasi üheksakümnendatesse aastatesse, seadis endale samuti eesmärgiks haldussüsteemide lihtsustamise, paindlikkuse suurendamise ja detsentraliseerimise rakendusprotsessides. niisiis, tänas, täna päevakorras olev teema ei ole sugugi mitte uus ja kui me vaatame nüüd tagasi Agenda kahte tuhandesse, siis näeme sealgi mõningaid meetmeid, mida on, võeti selleks, et äh, lihtsustada õigusloomet, kuid äh, tegelikult äh, meie poliitikad muutusid palju keerulisemaks. tulemuseks olid rangemad nõuded finantskontrolli ja auditi osas ja teisteski valdkondades seda sellepärast, et ühtekuuluvuspoliitikaga püüame saavutada ka teisi eesmärke, me tahame seda, et kulutused oleksid kulutuste puhul teatatakse kinni tähtaegadest, et meil oleks täidetud aruandluskohustus ja, ja nii edasi ja nii edasi. ma arvan, et selle teema juurde pöörduksin ma tagasi ka siis, kui me räägime praegustest aruteludest ja kui me asume rääkima sellest, kui objektiivne on lihtsustamise pro-, pro-, lihtsustamisprotsess ja see objektiivne lihtsustamine äh, satub vastuollu teiste ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidega mis puudutab eelmist programmiperioodi, siis varased kogemused rakenduse valdkonnas kahe tuhandendast kahe tuhande kuuekümne, kahe tuhande kuuenda aastani viisid liikmesriigid olukorrani, kus nad hakkasid avaldama survet komisjonile lihtsustamisega, lihtsustamise äh, parandamiseks liikmesriikidel oli mitmeid, mitmeid suuri väljakutseid ja kõrgetasemelised arutelud viisid kahe tuhande kolmandal aastal komisjoni teatisele, mis käsitles just nimelt lihtsustamist, paindlikku haldust. Need äh, katsed lihtsustada programmi äh, perioodi jooksul finantshalduse ülevaatamine ja nii edasi olid osaliselt edukad, kuid võib öelda, et äh, neid hinnati väga erinevalt liikmesriikide poolt. seda osaliselt ajastatu seetõttu kahe tuhande kolmandaks aastaks oli uus programmi periood kestnud juba mõni aasta. niisiis äh, haldusmenetluse lihtsustamise, äh, lihtsustamine osutus keerulisemaks ja see loomulikult äh, kärpis natuke eduvõimalusi ja loomulikult minu meeskond hindas olukorda ja kõik lihtsustamismeetmed on erinevates liikmesriikides erineval määral olulised, sellepärast et meie halduskogemused liikmesriigiti on väga erinevad. aga nüüd siis kahe tuhande kuues aasta ja, ja ühtekuuluvuspoliitika reform, reform kahe tuhande, kahe tuhandendast kuni kahe tuhande kuuenda aastani oli nii mõningaidki asju, millest võis järeldusi teha, paindlikum lähenemine, hindamisprotsessid ja uus äh, vastavushindamus, hindamisprotsess, äh, mis äh, võeti kasutusele viimase perioodi jooksul. ehkki ka siin oli ka liikmesriikide reaktsioon erinev ja see suurendas äh, ka tegelikult halduskoormus. ja järgmine slaid. Äh, viimase aja lihtsustamismeetmed. nii nagu eelmise programmiperioodi jooksul, siis ka praeguste programmide puhul on äh, kaasa tulnud uus lihtsustamispakett, kuid nende meetmete stiimuliks oli ennekõike majanduskriis. komisjon on püüdnud Euroopa tasandil reageerida oma tegevuskavadega, majandustaastuskavadega, kavadega ja ühtekuuluvuspoliitikaga abil toetada ka reaalmajandust. eesmärgiks on olnud kiirendada rakendumisprotsessi suurema paindlikkuse ja eeskirjade lihtsustamise läbi. komisjon on esitanud mitmeid soovitusi millele kiiresti, mis ki-, millele kiiresti järgnesid ka rakenduseeskirjad ja konkreetsed määrused ja ka mitte õigusloomelised meetmed. järgmine slaid, palun. dokumendis, mille olen teile esitanud, tõime välja üle kolmekümne 30 meetme, nii õigusloomeliste kui ka mitteõigusloomeliste ja ma olen teile siin toonud mõningad meetmed ka välja teile siin slaidi peal, mida on erinevates, mis on nende meetmete hulgas. näiteks paindlikkuse suurendamine kahe tuhandenda kuni kahe tuhande kuuenda aasta programmidega, muuhulgas ka tähtaegade pikendamise abil siis taasprogrammeerimise lihtsustamine, julgustades kiiremat kasutust või suuremat raha, rahade kasutust võtmevaldkondadesse, äh, milleks olid siis majanduskriisist väljatuleku jaoks olulised valdkonnad, nagu näiteks oskuste suurendamine, füüsilisest isikust ettevõtted, energiatõhusus, taastuvenergia, siis äh, Jeremy Jessica, erinevad finantshalduse instrumendid, äh, siis ühenduse rahade kasutamine frontloadingu abil äh, või eelrahastamise abil, samuti ka paindlikkus riigiabi eeskirjades, see on samuti äh, muutnud olukorra paindlikumaks, samuti ka äh, paindlikkus ja vastavus eeskirjade lihtsustamine, et määratud fikseeritud summad ja samuti ka äh, Äh, informeerimisnõuete lihtsustamine, äh, aruandlusnõuete lihtsustamine, järelevalvenõuete lihtsustamine, siis äh, samuti ka tähtaegade paindlikkus rahastamise väljamakse osas suurte projektide puhul. see oli siis kiire ülevaade sellest esimesest teemavaldkonnast, mida ma tahtsin siin käsitleda, nimelt millised olid senised meetmed, lihtsustamise vallas ja seda laiemas kontekstis. ja nüüd järgmine slaid. nüüd siis oleme jõudnud minu ettekande teise osa juurde, mille käigus ma tahaksin teile tutvustada, kui väärtuslikud need lihtsustamismeetmed on olnud. me oleme läbi viinud nende meetmete puhul tõhusa ja, ja põhjaliku analüüsi, me oleme püüdnud kasutada erinevaid allikaid ja et äh, seda analüüsi läbi viia ja kõigepealt strateegiliste raportite puhul, mis esitati eelmise aasta lõpus, äh, neis paluti liikmesriikidel esitada aruanded oma meetmete kohta, kuid äh, aruanded, mis meile esitati, olid väga erineva kvaliteediga. me oleme kasutanud ka uuringuid, mis on viidud läbi kuueteistkümne liikmesriigi haldusorganite puhul ja seda, see, need andmed olid kättesaadavad IQ võrgustiku kaudu ja nende uuringute käigus küsiti programmi, programmi haldajatelt, programmi juhtidelt selle kohta, kui väärtuslikud on olnud erinevad meetmed ja kui tõhusad need meetmed on ja mis on nende arvamused nende kohta me vii-, me koostasime ka online küsimustiku programmi juhtidele, et küsida, miks, mida nad arvasid konkreetselt kõikidest meetmetest ja nad pidid ka nende tõhusust hindama, kas suur tõhusus, keskmine või madal tõhusus. IQ-net võrgustik kui te vaatate minu poolt välja jagatud dokumente, siis näete ka veebilehekülje linki. siin näete neid kuutekümmet liikmesriiki, kes on kaasatud sellesse võrgustikku. mida nad siis ütlesid nende lihtsustamismeetmete kohta? me vaatasime viite meetmete gruppi, mitteõigusloomelised, siis üldmäärustiku äh, muudatused rahastamise muudatused, rakendusmääruse lihtsustused ja äh, üldise määruse muudatused. üldine sõnum oli, et üldiselt on lihtsustamismeetmed olnud tõhusad, vähemalt osaliselt nii. väga paljud ametivõimud tervitasid äh, lihtsustamismeetmeid, toetasid äh, selliseid meetmeid ja kiirendatud kuulutamine oli iseäranis tervitatud ja ka rakendus, rakenduse ees olevate tõrgete kõrvaldamine. mõningates liikmesriikides oli ühtekuuluvuspoliitika üheks suureks osaks võitlusest majanduskriisi tagajärgede vastu. aga erinevate meetmete käivitamine on olnud väga erinev liikmesriigiti see on sõltunud ressurssidest, mis on olnud äh, kättesaadavad ja on sõltunud ka liikmesriikide enda pingi, pingutustest äh, üldisemalt majanduskriisi kontekstis, niisiis äh, ühtekuuluvuspoliitika asjakohasus ja nende meetmete asjakohasus on sõltunud liikmesriikide üldisemast kontekstist ja võitlusest majanduskriisi vastu kõigepealt, mis puudutab äh, rakendust, siis äh, tekkis teatavaid probleeme äh, seoses täiendava vastutusega, auditi uute eeskirjadega ja nagu eelnevagi programmiperioodi puhul, programmijuhid leiavad, et meetmete eesmärgid on küll head, kuid mõning-, kuid mõningal puhul on need ainult väike osa sellest, mida oleks vaja. ja kui me jällegi vaatame äh, eelmist programmiperioodi, siis äh, programmi teie juba pikaajalisus äh, või, või juba, kuna mõned programmid olid juba väga kaugele jõudnud, oli uute meetmete rakendamine mõningate äh, programmide puhul äärmiselt keeruline ja mõningate liikmesriikide arvates selliste meetmete kiire rakendamine võib õõnestada poliitika pikaajalisemaid tulemusi ja siis järgmine slaid. Te võite lugeda minu antud välja jagatud dokumendist põhjalikumalt, kuid üldiselt näete siin, millised äh, hinnangud on andnud programmijuhid äh, erinevatele meetmetele. see sinine osa käsitleb meetmeid, mida hinnatakse väga kõrgelt, siis äh, lilla värviga on märgitud meetmed mis on nii-öelda keskmise väärtusega ja kollasega on märgitud meetmed, mida programmijuhid on hinnanud madala asjakohasusega meetmeteks. ja nagu te näete, siin on näha erinevaid hinnanguid erinevate liikmes, liikmesriikide äh, juhtivorganite poolt ja positiivselt, vähemalt osaliselt on, on hinnatud päris suurt osa meetmetest, järgmine slaid. ja kui te nüüd vaatate seda dokumenti, siis näete, et erinevatel meetmetel on, erinevad meetmed on liikmesriikide silmis ka erineval määral asjakohased. kõige olulisemad, kõige väärtuslikumad meetmed on paindlikkus programmi lõpetamise juhtnööride osas kahe tuhande kuuenda aasta programmide puhul siis äh, eelrahastamine kahe tuhande üheksandal aastal, täiendavad meetmed, äh, siis äh, lihtsustatud vastavuseeskirjad, lihtsustatud info ja ka siis erandid, mida liikmes, paindlikkuserandite osas, mida liikmesriigid ise avastasid ja korrigeerisid. nüüd siis viimane minu ettekande osa. selle asemel, et rääkida nüüd praegustest lihtsustamismeetmetest, asuksin nüüd keskenduma tulevikule, ühtekuuluvuspoliitika tulevikule. kui me vaatame kogu panust ühtekuuluvuspoliitika tuleviku teemal Äh, erinevad raportid, volinike hinnangud eelmisest aastast, amet, mitteametlikud kohtumised äh, regionaalpoliitika ministrite vahel Sarakotas viimasel, äh, viimane kohtumine ja kõiki teisi panuseid ühtekuuluvuspoliitika reformi, siis näete, et kõik edastavad ühte sõnumit, meil oleks vaja lihtsustatud poliitikat ja tõhusamat poliitikat. niisiis tuleks ennekõike lihtsustada haldus- ja kontrollisüsteemi, samal ajal peaksime me tagama seda, et et kulutused toimuvad sujuvalt. ja kõigepealt on meil siin kolmeaastane ülevaatus, vaatamine ühtekuuluvuspoliitikas, erinevad töögrupid, mis tegelevad selle küsimusega. ja arutletakse erinevate punktide erinevate teemade üle. aga võtmeväljakutseteks on äh, siis äh, halduse ja kontrollisüsteemide reform, äh, kus on toodud, tehtud erinevaid ettepanekuid asjade parandamiseks tulevikus. me võime näiteks võib meil olla teistsugune haldussüsteem, mis ei ole enam kolmetasandiline, vaid kahetasandiline, siis oleks meil üks makse ja auditeerorgan ja siis võib küsida, kas meil on võimalik erinevaid menetluskordi rakendada, meil võivad olla teistsugused vastavuseeskirjad sõltuvalt rahastamise suurusmäärast või siis ka varasematest kogemustest ja saavutustest. ja siis veamäär ühtekuuluvuspoliitika puhul finantsmääruses on äh, vea äh, oht, vea riskimäär äh, erinevalt defineeritud, siis vastavuseeskirjade ühtlustamine, mis kehtiks kõik kogu ühtekuuluvuspoliitika kohta või siis ka kõigi Euroopa Liidu rahaliste vahendite kohta, siis N pluss kaks reegel, mida võiks rakendada näiteks liikmesriikide tasandil või siis N pluss kolm mida võiks rakendada ka konkreetsete teemade puhul, konkreetsete projektide puhul või vastavalt olukorrale. aga on ka hoopis üldisemaid asjaolusid, mida tuleb arvesse võtta. rääkides reformist, räägime me ka juhtimise muutumis, muutumisest, uuest raamistikust, saavutamisest ja uutest järelevalve ja aruandluseeskirjadest. kõik need valdkonnad on päris keerulised ja muudavad võib-olla meie töö tõhusamaks, kuid ja ratsionaalsemaks, kuid mitte lihtsustatumaks igal juhul. ja ma arvan, ma arvan, et me peaksimegi siin sellest lihtsustamise mantrast pisut kaugemale minema, püüdma näha erinevaid meetmeid kontekstis ja vaadata, kas äh, meetmed äh, on tõesti liiased. Äh, alles hiljuti hinnati ka teisi suuri rahastamise allikaid arenguvaldkonnas ja kui me vaatame nüüd regionaalpoli-, regionaalpoliitika rahastamisallikaid, siis tegelikult koormus, halduskoormus ei ole sugugi mitte liigne võrreldes paljude teistega. ja siis äh, lõpetuseks tahaksin ma äh, hinnata tasuvuse põhimõtet. Äh, muutused on, läheb, maksavad alati midagi iseäranis piirkondades ja riikides, kus rahastamisvahendid on napid. alati tuntakse muret selle üle, millised on radikaalsete muudatuste mõjud ja võib-olla kui erinevad äh, ametiorganid peavad haldama kahte programmi, kahte projekti, mis äh, lähtuvad erinevatest põhimõtetest, siis äh, need, see võib päris keerukaks osutuda. suur tänu! suur tänu selle väga põhjaliku hinnangu eest meie ees seisvale väljakutsele ja enne kui ma annaksin sõna härra Roland Blomaierile, tahaksin ma teile öelda, et siin on kohal ka Hispaania eesistuja esindaja. ma tahaksin tänada, et te olete täna siin, te olete alati kohal meie koosolekutel ja ma unustan teid alati äh, tänada, kui ta on väga erakorraline, et te tulete alati meie koosolekutele kohale ja, ja kui te tahate midagi lisada või selgitada iseäranis uue finantsmäärusega seoses, siis on meil alati rõõm kuulda teie arvamust ja härra Roland Bloomeier, teil on sõna Thank you very much, uh, Miss Hübner. suur tänu, proua Hübner. kõigepealt äh, väike sissejuhatus oma isiku kohta, mis, sest et äh, teie ju ei suutnud seda põhjalikult teha. ma esindan ühte konsultatsioonifirmat äh, Castilla-La Manchast ja ja professor Pahtler tegi meil siin suurepärase ülevaate üldisest kontekstist. mina annaksin üsna konkreetset tagasisidet lähtuvalt intervjuudest ja uuringutest, mille me oleme läbi viinud viimaste nädalate jooksul. ma räägin kõigepealt minu ettekande eesmärkidest, meetodist, millest, mida me rakendasime oma analüüsi tulemustest ja siis meiepoolsetest järeldustest ja soovitustest. milline oli siis meie arusaam ülesandest, mis, mille me endale püsti, püstitasime seoses teie tänase töö koja kohtumisega. meie arvates pidime meie hindama kriitilise pilguga lihtsustamismeetodeid, meetmeid, mida on äh, siiani vastu võetud ja mida on ette pandud tulevikuks ja mille üle teie kojas on arutletud. ja siis lähtuvalt aruteludest Hispaanias ja ka meie läbiviidud uurimuse tulemustest lähtuvalt äh, peaks, äh, leidsime me, et me peaksime esindama, esitama omapoolseid ettepanekuid äh, haldussüsteemi parandamiseks. lihtsustamismeetmed, miks need meile huvi pakuvad? meile valmistas muret pisut see, et hiljutine uuring, mis me, me esitasime eelarve kontrolli komisjonile kus me äh, küsitlesime umbes viitekümmend auditifirmat äh, erinevates liikmesriikides. Äh, selles uuringus me küsisime, mida nad arvavad praegustest juhtimis- ja kontrollisüsteemidest. ja nagu te näete sellel slaidil, siis kaks kolmandikku tunnevad suurt muret asjade praeguse seisu üle. Nad leiavad, et, et programmi taotlejad äh, võivad, äh, kannatavad praeguste eeskirjade all. ja meie praeguse ühtekuuluvuspoliitika, e-, meie ühtekuuluvuspoliitika eesmärgiks on toetada innovatsiooni ja seda, see saab olema üks ka tule, tulevastest eesmärkidest ja sellega seoses äh, tunti suurt muret, et ühtekuuluvuspoliitika eeskirjastik on ja, ja nõuded on kohut-, kohutavad ja hirmutavad, võib-olla kohutavad ära taotlejad ja tõukavad neid liikmesriikide riiklikke meetmeid taotlema, riiklikke vahendeid taotlema. ja äh, samuti, nagu näete, hinnati ajakulu suuremaks. ja siis äh, professor Pahtler äh, tegi põhjaliku sissejuhatuse, mistõttu mul ei olegi väga palju lisada. siin on erinevad äh, äh muudatused, äh, lihtsustamise valdkonnas muudatused äh, meie üldraamistikule. eesmärgiks on rahastamise voolujoonestamine ja majanduskriisi kontekstis on oluline tagada, et ühtekuuluvuspoliitika ähm, vahendid äh, võimalikult tõhusalt jõuavad asjaosalisteni. on vastu võetud mitmeid muudatusi selleks, äh, et seda teha ja vähendada ka äh, fondi haldajate kulu, halduskoormust eeskirjade selgemaks muutmine ja mõningate nõuete vähendamine on olnud siin ka vahenditeks. kuidas me siis hindasime seda, kui tõhusad olid erinevad lihtsustamismeetodid, kõigepealt me viisime läbi uurimuse, vaadates läbi kõiki muudatus, muudatusi, mis vastu võeti, seejärel viisime läbi uurimise tegime seda kuu aja jooksul või viimaste nädalate jooksul, rääkides kolmekümne kuue auditiametiga üheksateistkümnest liikmesriigist ja küsides, mida nemad arvavad lihtsustamismeetmetest ning lõpetuseks mina isiklikult olen tuttav ühe piirkonna kogemustega halduse vallas, kuid me püüdsime seda pisut laiendada ja küsisime erinevate Hispaania regioonide esindajatelt, mida nemad arvavad ja, ja kuidas nende projektid on kulgenud. tegemist on äärmiselt erinevate piirkondadega Hispaanias. ja ka programmid on olnud nendel üsna erineva suurusega. meie uuringute tulemused, nii intervjuude kui ka esimeste hinnangute tulemused olid järgmised, me leidsime, et üldiste muudatuste ja konkreetsete muudatuste vahel oli, oli siis üldine ta-, tasakaal, need üldised meetmed, need on siis meetmed, mis puudutavad kõiki ühtekuuluvusfondide valdkondi või struktuurifondide valdkondi ja spetsiifilisemad meetmed puudutavad siis konkreetseid instrumente. miks me oleme siin eristanud kahte valdkonda, seda sellepärast, et me arvame, et need spetsiifilised meetmed, spetsiifilise rakendusega meetmed võib-olla mõjutavad halduskoormuse osakaalu vähem kui üldisemad meetmed, võtame näiteks Jeremy, Jeremy moodustab alla ühe protsendi ühtekuuluvuspoliitika erinevatest vahenditest või ka territoriaalse koostöö vahenditest. niisiis, nende mõju tegelikult on suhteliselt piiratud siis muudatusettepanekud, nende eesmärgid äh, ja me oleme kõigepealt hinnanud seda, mis on nende muudatuste eesmärgid ja me hindasime kolmekümnendat üheksat äh, muudatusettepanekut, kakskümmend üks meie hinnangul on seadnud eesmärgiks olemasolevate eeskirjade selgitamise, arusaamise parandamise, seda liikmesriikide küsimiste peale siis kolmteist muudatusettepanekut aitasid kaasa äh, halduskoormuse vähendamisele ja seitseteist äh, puudutasid äh, rahastamise sujuvust ja püüdsid tagada seda, et finantskriisi silmas pidades rahastamine toimuks sujuvamalt ja kiiremini. järgmine slaid. meie uuringu tulemused, nagu ma varem ütlesin, küsisime auditiametitelt, mis, mida nemad asjadest arvavad. me valisime välja auditiametid, kuna nad on hiljuti äh, hinnanud seda reformi. küsisime neilt, kas nad leiavad, et juba vastu võetud kui ka äh, tulevased võimalikud meetmed on aidanud kaasa administra-, äh, administratiivse koormuse suurenemisele ja nagu te näete, siin punasega on märgitud või roosaga on märgitud nende hinnang juba vastu võetud meetmetele, kaks kolmandikku leiavad, et ei ole olnud mingisugust muudatust ja umbes kakskümmend protsenti leiavad, et halduskoorem on tegelikult suurenenud ainult seitseteist protsenti leidsid, et halduskoormus on vähenenud. see puudutab siis meetmeid, mis on juba vastu võetud ja kui me nüüd vaatame, millised meetmed võetakse vastu sel aastal, siis äh, nende meetmete puhul on äh, vastukaja märksa positiivsem. üks kolmandik leiab, et me eeldame, et see äh, aitab meie halduskoormust vähendada. ja jälle järgmine slaid. küsisime ka teise stiimuli kohta, kas äh, rahalised vahendid jõuavad tõhusamalt kasusaajateni, äh, kas need äh, rahalised vahendid jõuavad kiiremini kohale ja nii edasi. selles vallas ei ole tagasiside eriti positiivne, ei ole eriti julgustav, seitsekümmend kaks protsenti vastanud auditiametitest leiavad, et mingisuguseid muudatusi seoses rahaliste vahendite kohalejõudmisega ei ole ja võib-olla mõningad meetmed olid alles liiga värsked, mõningad meetmed, mõningad, mõningate meetmete mõju ei olnud veel päriselt mõjule pääsenud, aga igal juhul ei kajastanud need äh, auditiametite ootusi. ja siis paari sõnaga rääkisin ka meie intervjuudest äh, Hispaania erinevates piirkondades. üleüldiselt suhtusid ametivõimud äh, meetmetesse kriitiliselt, äh, seda nii vastu võetud meetmete puhul kui ka meetmete puhul, mis on alles vastuvõtmisel. Need meetmed nende arvates ei ole aidanud kaasa märkimisväärsel määral halduskoormuse vähendamisele. üks probleeme, mis kerkis esile liikmesriikides, oli topeltkontrollide teema, mis oli üheks suureks mureküsimuseks paljudele ametivõimudele, siis rääkisime ka palju sellest äh, hiljutisest vastavushinnangust äh, ja ametivõimud leidsid, et ootused olid väga positiivsed ja väga paljud programmijuhid tervitasid äh, selliseid eeskirju, mis on juba äh, mis on juba algusest peale selged ja paigas ja mida ei muudeta enam rakendusprotsessi käigus, kuid äh, esimene äh, praktiline kogemus selles valdkonnas. ja oli, et vastavushinnang ei ole tegelikult tekitanud äh, usalduse kasvu, nii et tegelikult midagi on siiski veel vajaka. siis rääkisime ka proportsionaalsusest ma mainisin siin varem eh, erinevaid eh, piirkondi, Aragoni piirkonda, neil on olnud väga väikesed programmid, väga väikesed projektid ja nad leiavad, et eh, nõuded aga ei erine nendest nõuetest, mida esitatakse suuremate programmide läbiviijatele. meie tähelepanu juhiti ka regioonide arutelude käigus sellele, et võib-olla oleks võimalik luua tõhusam kontrolli ja auditi meetmestik ja seda vertikaalsel tasandil. regioonid juhtisid meie tähelepanu sellele, et samu asju hinnatakse siis programmi elluviijate poolt, siis võib-olla ka piirkondliku auditi poolt, liikmesriigi auditi poolt, siis äh, kontrollikoja poolt ja nii edasi ja nii edasi. võib-olla oleks äh, võimalik äh, seda hindamist lihtsustada, kooskõlastada rohkem. tegemist ei ole mitte ainult ülesande, ülesandega reeglistiku tasandil, vaid ka, ka liikmesriikide tasandil. siis äh, horisontaalse tasandi koostöö kontrolli ja auditi vallas üldises määruses on äh, päris selgelt äh, eristatud erinevate ametivõimude tasandite ülesandeid. piirkonnad leidsid, et sellega seoses äh, on teatavalt topelttööd, topelthinnangud erinevatel tasanditel ja hiljutine uuring, mille me viisime läbi teie eelarvekomisjoni, eelarvekontrolli komisjoni palvel, näitas, et see on iseenesest suureks väljakutseteks liikmesriikidele liikmesriigid peavad selgitama omaenda haldussüsteemi haldussüsteemi piires, kuidas sellist topelttööd vältida. ja me hindasime seda erinevate liikmesriikide põhjal. sertifitseerimisamet äh, tegeleb võib-olla ühe küsimusega ühes liikmesriigis ja mõni teine organ teises liikmesriigis ja lõpetuseks meie tähelepanu juhiti ka sellele, et kui me hindasime komisjoni muudatusi, komisjoni muudatuse ettepanekuid, siis meile, me olime üllatunud ja ka parlament on ju seda välja toonud hiljutiste muudatuse ettepanekute arutelu käigus. nimelt, et muudatusettepanekutele on eelnenud suhteliselt napp konsulteerimisfaas, ei olnud mingisugust mõjuhinnangut korra pärast, välisekspertide hinnangut ei kasutatud ja ka konsulteerimine äh, üldisemalt oli väga piiratud. komisjon ütles, et äh, konkreetsete muudatusettepanekute puhul, kuna tegemist oli kiireloomuliste muudatusettepanekutega, siis polnud selleks lihtsalt aega. küsisime ka auditiametilt, mida nemad sellest arvavad ja suurem osa leiavad siiski, et nendega on konsulteeritud, kuid ainult äh, üks neljandik, üks kolmandik leiavad, et nendega on päriselt äh, konsulteeritud ja nende arvamust on ka arvesse võetud. ja üheks näiteks võime siin tuua ka minu enda kodupiirkonna kus toimus äh, regionaalpoliitikute, regionaalpoliitika ministrite äh, mitteametlik kohtumine. ja seal ei võetud arvesse näiteks meie enda piirkonna kogemusi ja arutelusid, meie enda kogemused äh, jooksid siis liiva, vähemalt väliselt. loomulikult teatavad kogemused liikmesriigiti on arvesse võetud, kuid võib-olla tulevik, tulevikus oleks kasulikum kui oleks ametlikum ja vormilisem konsulteerimisprotsess ka rakendusorganitega ja nii, et oleks ka nende kogemused arvesse võetud. ja lõpuks meie järeldused. meie üldine hinnang on selline, et muudatusettepanekud on olnud ainult piiratud asjakohasusega seoses halduskoormuse vähene, vähendamisega tõsi, härra Pahtler, te mainisite siin seda, et mõnikord on tuttavad asjad ikka paremad kui oma mees ikka parem kui midagi uut. ja ma arvan, et siinkohal me peaksime mõtlema, mida me tulevikus tahame saada ja me oleme ja, ja sageli on hinnang selline, et et muutustele hinnata, e-, eelistatakse olemasolevaid meetmeid juba puudust, hoolimata nende puudustest. kuid äh, siiski oli valdkondi, kus äh, nõuete vähendamine aitas kaasa lihtsustamisele ja rahaliste vahendite mm, sujuvamale liikumale, nagu näiteks äh, kontrolliga, finantskontrolliga seotud ameti, ametnikud võivad nõude, nõuete vähendamise puhul keskenduda nendele valdkondadele, kus projektide ettevalmistamisega seoses oleks vaja rohkem ressurssi. ja meie soovitused. Need on minu meelest kooskõlas ka teie hinnanguga, härra Pahtler arvesse tuleks võtta proportsionaalsust, tuleks vaadata, millised on võimalused proportsionaalsuse praktiliseks elluviimiseks üldises määrustikus ja sellest on räägitud erinevatel foorumitel, tuleb keskenduda usaldusmeetmetele ja vaadata, kuidas saaks rakendada individuaalset lähenemist, eristatud vähendamist erinevate programmide puhul on väikseid programme ju ja nende puhul tehakse erandeid juba nõuetega, nõuete osas, kui tegemist on alla seitsmekümne viie euro. ja aga ainult kakskümmend üheksa programmi jäävad selle seitsmesaja viiekümne miljoni eurose piirmäära alla tegelikult, nii et tegelikult äh, see erand ei hõlma eriti suurt arvu projekte. mis puudutab äh, auditit, siis on meil kaks tasandit, horisontaalne, seal oleks võimalik äh, eristada paremini need kolm erinevat ülesannet selleks, et hoida ära topelttööd äh, struktuurifondide ametivõimude poolt. ja võib-olla mõningad nõuded äh, võiks, mõningaid nõudeid võiks rakendada ainult siis, kui tekib äh, auditi käigus või auditi käigus kerkivad esile mõned probleemid, kuid neid ei peaks võib-olla rakendama iga-aastaselt. vertikaalsel tasandil leiame me et kooskõlastamist on võimalik parandada erinevate liikmesriikide puhul eriti erine, ja, ja auditiorganite puhul. näiteks võiks läbi viia ühiseid auditeid kontrollikodade ja liikmesriikide auditiametite vahel. praegusel hetkel sellist koostööd ei ole. on üks pilootprojekt minu teada kolmes liikmesriigis, Hollandis, Tšehhi Vabariigis ja Taanis aga igal juhul oleks võimalik sellist koostööd suurendada ja tagada suurem kooskõlastatus erinevate auditiorganite puhul. ja kuidas siis veel seda raamistikku parandada, praktiliselt äh, pilk tulevikku suunatud. me arvame, et äh, mõjuhinnanguid tuleks äh, kindlasti rakendada ja liikmesriikidega tuleks rohkem äh, infot vahetada. loomulikult ei ole tegemist mingisuguste uute äh, ilmutustega, need on kirjas ka komisjoni enda dokumendis, mis käsitleb ühtekuuluvuspoliitika tulevikku ja uut raamistikku. komisjon ongi ise välja öeldud, tugev, tugevam dialoog on möödapääsmatu suur aitäh ja nüüd annaksin sõna härra äh, Graham Watsonile. suur tänu. mina olen Šoti valitsusest ja tegelen struktuurifondide sertifitseerimise asutuses. ja ma tegelikult ei, tegelikult tahan siin rääkida nii enda vaadetest kui ka teistest äh, sertifitseerimisasutuste vaadetest, kellega me pidevas kontaktis oleme. mina töötan praegu Šoti valitsuse jaoks, äh, olen auditiekspert ja tegelikult äh, tunnen suurt ähm, kaastunnet nende inimeste suhtes, kes peavad neid auditeid tegema. toon teile lihtsalt näiteid, ma ei räägi siin võib-olla väga struktureeritult kõigepealt tahaksin öelda ära kohe selle, et ei ole kunagi võimalik olla kõigile meele järele, aga, ja seda kindlasti mitte kogu aeg, aga me peame üritama olla meele järele võimalikult suurel hulgal inimestele suure hulga ajast. tegelikult ei ole praegu õnnestunud programme veidi kergekoolisemiseks muuta, küll aga on olnud meil võimalus olnud ümber jagada Äh, rahalisi vahendeid konkreetseteks projektideks ja nii oleme näiteks suunanud rahalisi vahendeid energiatõhusatesse ehitistesse Jeremy ja Jessica instrumentide vahendusel ja nii edasi. nii et äh, see tähendab, et me muudame oma programmi, äh, kui me oleme juba poolel teel ja see tegelikult on väga keeruline, eriti kui suur osa vahenditest on juba ette ära makstud ja me ei taha kuidagi soodustada neid uusi taotlejaid, kellele kehtivad teised reeglid kui nendele, kellele vahendid juba antud on. nii et sellised suured muudatused ähm, siis, kui programm, programm juba ellu rakendatakse, need on peaaegu et võimatud ma olen äh, osalt nõus selle struktuurireformiga, kuidas tuleks lihtsustada auditiasutusi, kontrollasutusi ja nii edasi aga mina ise vastutan selle järelevalvesüsteemi eest ja ma ise vastutan selle eest, et erineva tasandi kontrollasutused ei kontrolliks ühtesid ja samu asju mitu korda üle. minul on endal väga konkreetsed reeglid, mis kehtivad igale eraldi osakonnale ja see kõik töötab väga hästi ja kui nüüd mingisuguseid radikaalseid muutusi tehakse, siis kui me muudame süsteemi pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, siis tegelikult rakendub ellu, ellu korraga kaks süsteemi. üks süsteemi põhineb ühtedel alustel, teine jälle teistel, nii et see on siin selge tee katastroofile nüüd võib-olla meil oleks võimalik kaaluda seda, et pikendada programme. me endiselt ju tegeleme tegelikult programmidega äh, aastatest kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus, seni kuni hakkab kehtima uus programmide pakett kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani. nii et kõik need muudatused oleksid väga kallid Ühendkuningriigi ajakirjanduses, kui te olete märg-, märganud, räägitakse kogu aeg eelarvekärbetest ja nii, et peame vähesemaga hakkama saama ja ilmselt peab ka komisjon saama vähesemaga hakkama. ja nüüd äkki siis peab küsima selle ebamugavust küsimust, et kas tõepoolest on vaja nii palju neid auditi kontrolle ja nii edasi, siis tuleks need küsimused ka esitada võib-olla veel üks näide, näiteks äh, väikesed projektid, meil on siin ühe nädala jooksul käinud erinevatest asutustest mitu erinevat äh, auditit tegevat inimest. ja see ei ole kindlasti näide sellest, kuidas äh, järelevalvesüsteem töötab hästi lihtsustamine loomulikult töötab, see on pidev protsess, me alustasime sellega juba nende programmide algusest peale, aga selleks, et lihtsalt nüüd muuta muutmise pärast ja muuta nüüd tagasi, see kõik küll kuidagi loogiline ei ole. meil peab olema selleks ajavahemikuks nüüd konkreetne süsteem, kas me nüüd lähme tagasi selle kahe tuhande, kahe tuhande kuuenda aasta süsteemi juurde, juurde pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, ühesõnaga mina küll täpselt sellest aru ei saa. ja üks kõige suurem äh, probleem, mis ähm, meid puudutab, on riski haldamine. kui anda kontroll liikmesriikidele või regioonidele, siis loomulikult see on väga hästi, see on väga hea, seda muidugi äh, juhul, kui Euroopa Komisjon ikkagi äh, teostab järelevalvet ja mitte ei tule nüüd programmi lõpus meile ütlema, et meile ei meeldi see, kuidas te olete asju hallanud. kui me nüüd peame kakskümmend viis protsenti oma rahast tagasi maksma komisjonile programmi lõpus, siis tekib üldse küsimus, kas asi tasub ennast üldse ära, eriti väikeste programmide puhul räägime suur projektidest, siis kui nüüd komisjonil on õigus lõpus öelda, et nad ei olegi rahul selle projektiga, siis loomulikult on see meie jaoks väga suur risk. loomulikult on siin nii häid kui halbu külgi, iga liikmesriik on kasutanud ära teatud osasid lihtsustamisprotsessist, loomulikult me ei saa kõigile korraga meele järele olla aga kõige suurem risk on ikkagi seotud selle üldise kontrolliga. tegelikult on struktuurifondides pettusega väga vähe probleeme, samal ajal aga veedetakse väga palju aega selleks, et ähm, auditeid korraldada, et siin mingisuguseid kõrvalekaldaid eemaldada. no aga niipea, kui mingisugune kõrvalekaldu kahtlus tekib, siis loomulikult puhutakse see lugu ajakirjanduses väga suureks, aga me peame siiski sellele vastu seisma, loomulikult lihtsustamisprotsessi tuleb kasutada, aga selline üks väga suur muutus või ümberkorraldus, see nüüd küll ei saa ähm, hea olla. lihtsustamisprotsess töötab, see võib töötada, aga sel juhul on meil vaja ka aega, et seda ellu rakendada. me ei saa lihtsalt siin poole programmi pealt nüüd otsustada, et tahetakse hoopis midagi muud. kui nüüd on vaja midagi radikaalselt muuta pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, siis ähm, peab, peame seda juba praegu teadma, et äh, hakata vastavalt käituma, nii et ähm, selline on äh, minupoolne kokkuvõte sellest, mida ma öelda tahtsin, suur aitäh, loodan, et sellest kasu oli. suur aitäh ja nüüd ka kohe härra Marek Kalupa Poolast, palun. Przewodnicząca za możliwość przedstawienia tu naszego punktu. Suur tänu. Otóż e, polityka spójności oczywiście. Suur tänu, proua esimees, selle võimaluse eest ka minul sõna võtta. ühtekuuluvuspoliitika ei ole ideaalne mehhanism. nagu eelkõnelejad ütlesid, meil on probleeme just äh, nõukogudega ja juhtimise kontrolliga ja nendest tuleb meil tõesti rääkida. ühtekuuluvuspoliitika puhul tundub, et äh, kahjuks on ta väga paljude teiste Euroopa horisontaalsete poliitikatega ristuv. väga paljude teenuste puhul on küll teatud protseduurid, menetlused paika pandud, kuid sellegipoolest vigade tegemise oht on suur. ja seda ühtekuuluvuspoliitika iseloomu tõttu ja ka selle suuruse tõttu. ühtekuuluvuspoliitika on ähm, poliitika, mille puhul väga tähtsat rolli mängivad ka teiste poliitikate eesmärgid. ja nagu ma juba ütlesin, vigade tegemise oht on väga suur. ja siin on räägitud ka sellest, et vigade tegemise määra, lubatud määra tuleks võib-olla tõsta ja seda üle kahe protsendi, mis on praegu paigas, kuid see tähendaks seda, et me võitleksime tagajärgedega ja mitte põhjustega. professor Pahler rääkis siin väga huvitavat juttu ja tema ideed on minu arvates äh, järgimist väärt, nagu näiteks see, et projekte võiks üle kanda ühest perioodist teise. tal oli terve rida mõtteid, kuid see lihtsustamine, mida siiamaani on tehtud, meenutab mulle seda, et me kavatseme võidelda suurte haiguste vastu väga väikeste meetmetega. see oleks nagu nii, nagu teil valutab hammas ja te arvate, et saate hambavarust lahti ainult hambaid pestes. hammaste pesemine pole küll halb, aga see ei tähenda, et me saaksime sellega hambavalu kõrvetatud. me peaksime mõtlema sellele, et need erinevad vahendid, need erinevad, erinevad protseduurid võivad endaga kaasa tuua vigu ja et neid vigu tehakse liikmesriikides. selle asemel, et tõsta lubatud veamäära, peaksime me üritama pigem vähendada karistusi vigade tegemise puhul. meile avaldas tegelikult muret ka äh, uus äh, finantsperspektiivi projekt, eelnõu, mille Euroopa Komisjon esitas, kus on auditeerimine ja kontrollimine ette nähtud iga-aastase kontrollisüsteemi kaudu kahjuks, kuigi meie eesmärgiks on lihtsustamine, siis liikmesriikide seisukohalt selline süsteem ei ole eriti hea või lihtne Euroopa Komisjon üritab juhtimise kontrollisüsteemi nii ühtekuuluvuspoliitika kui ka ühise põllumajanduspoliitika puhul ühtlustada, kuid see tähendab seda, et survelt avaldatakse auditeerivate institutsioonidele liikmesriikidele ja liikmesriigid peavad veelgi rohkem kontrollima selleks, et vähendada vigade ohtu ja ka siis seda, et Euroopa Komisjon võiks karistada. meie ei vaata seda kui eh, lihtsustamist, vaid kui seda, et vastutus kantakse Euroopa Komisjonilt hoopis liikmesriikidele ja sealsetele auditeerivatele ametkondadele ja kui me nüüd seda edasi vaatame, võiksime me küsima, mida ühtekuuluvuspoliitika raames tuleks üldse kontrollida, mille kohta oleks vaja auditeid koostada? siiamaani Kontrollikoda ja Euroopa Komisjon on kontrollinud, kui täpselt on tehinguid tehtud, kui Euroopa Komisjon või kontrollikoda või sealt saadetud kontrollija saadetakse Poolasse mõnda projekti kontrollima, projekti täideviimist kontrollima, siis nad vaatavad, kas äh, tähtaegadest on kinni peetud, näiteks kui tähtaega on ületatud äh, kuus päeva, ilma et seda oleks Euroopa Liidu teadaannetes äh, teada antud neid ei huvita väga, kas tee sai tõesti valmis või kas sild ehitati valmis. Nad ei taha teada, kas projekti sisuks olev infrastruktuur on valmis, ainus asi, mida neid huvitab, on see, kas tähtaegadest peeti kinni, sest siis on neil võimalik karistusi määrata. ja ma arvan, et kui meie eesmärgiks on ühtekuuluvuspoliitikat lihtsustada, siis komisjon ja kontrollikoja audiitorid peaksid siiski näitama tulemust, seda, kas eesmärk täideti ja nad ei tohiks olla lihtsalt finantsauditid. ja liikmesriigid peaksid ise saama õiguse otsustada, kas ähm, need äh, protseduurid on kooskõlas Euroopa Liidu õigusloomega ja kas nendest on peetud kinni me teame, et Euroopa Liidu õigusloome peavad liikmesriigid üle võtma ja seda siis ka rakendama. ja liikmesriigid on rakendavad äh, riigid. ma ei hakka siin üksikasjalikelt rääkima üksikutest ettepanekutest, sest äh, selleks ei ole meil täna aega, täna me ei saa minna siin praegu süvitsi ettepanekutesse. meie Euroopa Liidu liikmesriigid, aga kindlasti teeme Regionaalarengu peadirektoraadile ettepanekuid, ähm, seda siis igasuguste rahvusvaheliste foorumite raames. aga lõpetuseks tahaksin siiski veel kord pöörata teie tähelepanu uuele rahastamisregulatsioonile, sellepärast et meie arvates ei lihtsustata sellega mitte midagi. sellega lükatakse vastutus teistele õlgadele ja auditite tegemise eest vastutavad liikmesriigid. see teeb aga liikmesriikide jaoks olukorra veelgi raskemaks ja mitte midagi ei parandata. aitäh ja nüüd äh, on sõna uh, härra Jan Grego. suur aitäh! kõigepealt tahaksin teid tänada sellest, et sain, et mulle anti võimalus ühineda siin oma Tšehhi ja Šoti kolleegidega ja rääkida siin veel ühe liikmesriigi vaadetest. mina olen Tšehhi rahandusministeeriumist ja ministeeriumis vastutan ma ühelt poolt struktuurifondide sertifitseerimise eest ja teiselt poolt iga-aastase põllumajandus- makseid tegeva asutuse eh, sertifikatsioonide eest. ja ma loodan, et eh, see pakub mulle võimaluse võrrelda siin neid regionaalsüsteeme ja samuti põllumajandusmaksete süsteeme ja ka menetlusi, mida nendes kasutatakse. nüüd kokkuvõtlikult struktuurifondide puhul loomulikult mängib rolli sertifitseerimisasutus, haldusasutus ja auditiasutus. haldusasutus vastatab programmi ellurakendamise ning haldamise eest ja sertifitseerimisasutused loodi selleks, et ähm, antakse oma nõusolek vastavalt ähm, teadmistele haldussüsteemidest. ühtlasi on siis meil need auditiasutused, mis peavad läbi viima auditeid loogiliselt. tegelikkuses oli meil aga mitmeid probleeme, kui me üritasime sertifitseerimisasutuse ning auditiasutuse tööd koordineerida. nii mõnigi kord saime infot kõrvalekallete või võimalike pettuste kohta ja sertifitseerimisasutusena pidime reageerima, aga vastavalt komisjoni juhistele meil ei, ei antud seda võimalust koha peal teostada järelevalvet projektide üle. nii et siis palusime tuttavatel sõpradel auditiasutuses jällegi seda teha. ja nemad jälle ütlesid, et äh, nemad ei saa sellist kohapealset järelevalvet teostada, sellepärast et nemad äh, kontrollivad ainult juba sertifitseeritud projekte. nii et ähm, sellele tuleks lahendus leida seadusandlikust vaatenurgast, aga see küsimus kuigi selge ei ole. kui me nüüd võrdleme seda olukorda ühise põllumajanduspoliitikaga, siis seal on äh, maksev asutus sertifi-, sertifikatsiooniasutus äh, ja samuti veel kaksteist asutust ja kui me võtame nüüd makseid tegeva asutuse, siis selle ülesanded on sarnased haldusasutustega struktuurifondide puhul ja see makseid tegev asutus peab saama ka akreditatsiooni. on liikmesriikidel siin ka lisakohustus, nendel liikmesriikidel, kus on rohkem kui üks seda tüüpi asutus, peab olema ka koordineeriv äh, Äh, organ, mis äh, tagab äh, sidususe ning mis on ühtlasi ainus kontaktasutus komisjonile. siis on ka pädev asutus, mis vastutab makseid tegeva asutusele akrediteeringu andmise eest ma näen siin mitmeid erinevaid sarnasusi pädeva asutuse põllumajanduspoliitika puhul ning äh, sertifitseerimisasutuse puhul struktuurifondide osas. edasi on ka sertifitseerimisasutus põllumajanduspoliitikas, mis viib läbi auditeid ja kontrollib äh, Äh, makseid tegeva asutuse raamatupidamist. kui nüüd äh, võrrelda seadusandlikku tausta, siis tekib äh, mitu küsimust. miks sertifitseerimisasutus struktuurifondide puhul on just nimelt sellise nimega, kui tegelikult põllumajanduspoliitika puhul tegeleb seesama asutus ju audititega nii et siin tuleks siiski tagada järjepidevus erinevate Euroopa Liidu poliitikate lõikes. peaks ka uurima seda, et milline struktuur tagab suurema kindlustunde komisjonile liikmesriikidele. küsimus on lihtne, aga vastust ei ole sugugi kerge anda, ja mul ei ole tegelikult ka oma isiklikku arvamust, tahaksin öelda vaid järgmist. struktuurifondide mehhanism oleks täiesti võimeline äh, rakendama ellu ka põllumajandusvaldkonnas antavate abide süsteemi sama ja vigade hulk oleks sama väike. Äh, nüüd, et kokku võtta oma lühike sõnavõtt, tahaksin tuua tuua välja paar ettepanekut äh, tuleviku aruteluks sisustamisprotsessi osas. tuleks kasutada terminoloogiat järjepidevalt läbi kõikide poliitikate ja äh, asjakohased peadirektoraadid peaksid ka oma tööd paremini koordineerima, et metodoloogia oleks sama. ja täna juba ka mainiti et metoodika tuleb, metoodikast tuleb anda teada liikmesriikidele juba programmi alguses, nii et kui seda nüüd poolel teel muudetakse, siis on väga raske sellega kaasa minna. ja nüüd, mis puudutab abikõlbulikkust, see, kuidas seda defineeritakse määrustes, see peaks kehtima kõikidele poliitikatele näiteks struktuurifondide ja ähm, regionaal- ja vabandust, maapiirkondade arengufondide puhul äh, defineeritakse seda erinevalt. lihtsustamisprotsessi peaks ellu rakendama järk-järgult ja loomulikult praegune olukord on liikmesriigiti väga erinev, näiteks äh, kui me võtame uued liikmesriigid, siis äh, sertifitseerimisasutused, seal on tihtipeale väga korralik personal ja nad on võimelised tagama, andma tunduvalt suuremaid tagatisi komisjonile ja ka liikmesriigile endile. ja kokkuvõttes tahaksin öelda, et äh, meil on plaanis tulla välja ühise dokumendiga selle tuleviku arutelu osas ja ma loodan, et saame veel selle aasta jooksul ka komisjonile ja sellele komisjon, Euroopa Komisjonile ja siin regikomisjonile tutvustada seda dokumenti. suur aitäh teile, härra Gregor ja nüüd annangi sõna kõikidele, kes tahavad küsimusi esitada. proua Schetter, palun. jah, aitäh. tahaksin kõigepealt kommenteerida. minu arvates ei öeldud siin mitte midagi uut. Need inimesed, kes kohapeal oma tööd teevad, teevad seda olukorda väga hästi ja eksperdid ei andnud ühtegi nõuannet, nii et ma olen vägagi pettunud. me teame olukorda väga hästi ja need, kellel on kogemusi sellel alal, teavad väga hästi, kuidas asjad on arenenud ehk siis miks teatud asjades on mindud täpsemaks ja miks Kontrollikoda on väga täpseks muutunud. seda just sellepärast, et probleeme oli palju, oli väga palju probleeme tõukefondide raha kasutamisega. kuid meie esitasime ju küsimuse, kuidas õnnestub meil teha tulemusele suunatud hindamist, sest see on see, mida me soovime, selle kohta mitte keegi mitte midagi öelnud ja sellepärast esitaksin nüüd selle küsimuse, äkki te vastate nüüd sellele küsimusele ja äkki te saaksite meile teha ka ettepanekuid selle kohta, kuidas oleks võimalikule tulemusele suunatult hinnata, me ei tohi ära unustada, et tegemist on avaliku sektori rahaga, me räägime siin Euroopa öö, ähm, kodanike, Euroopa maksumaksjate rahast ja kuidas me saaksime siiski tagada seda, et meil ei oleks mitte ainult äh, menetlusele suunatud analüüs, vaid ka siis tulemusele suunatud äh, ekspertiis selleks, et äh, maksumaksjad teaksid väga täpselt, mis nende rahaga tehti. see on see valdkond, milles me praegu siin žongleerime ja kus me üritame tasakaalu leida. jah, teie analüüsid, mis olid, on väga head, me teame aga isegi juba, milline on olukord, nii et tahaksime uusi ettepanekuid. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Lambert van Nistelrooy. suur tänu, proua esinaine Te andsite väga head informatsiooni minu arvates, mul on siiski kaks küsimust. Te rääkisite siin hindamisest ja nendest suurtest muudatustest ja te rääkisite nüüd hindavast protsessist, mitte aga suurtest muudatustest. Te rääkisite, et meil tuleks äh, finants äh, raamistikku muuta. mulle tundub, et meie läheme oma ettepanekutega samas suunas. me räägime siin fondidest, millel on sarnased probleemid ja et neid fonde tuleks ühiselt hallata, liikmesriigid ja Euroopa Komisjon koos. ehk et me paneksime neid asju kokku, lülitaksime nii-öelda ühte kanalisse nii vastutuse kui ka juhtimise ja kaasaksime siis need, kellel on kõige suurem huvi selles valdkonnas. tavaliselt ähm, räägime me ju siin liikmesriikidest või isegi ka regionaalsest või munitsipaaltasandist. meil oleks siiski vaja paar sõna öelda ka finantsjuhtimise deklaratsioonide kohta, mida liikmesriigid teevad. me oleme nüüd kaks korda käinud Prantsusmaal lähetusel ja nägime, kui õudselt seal kontrollitakse. seda kõike tehakse viis-kuus korda, äh, deklaratsioone tuleb esitada viis-kuus korda ja see protsess tundub olevat täiesti lõpetatud. nii et finantsmääruse tingimused on väga rasked ja väga koormavad ning äh, enne kui me hakkame nüüd kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta perspektiivi paika panna, tuleb seda asja lihtsustada ja koondada. ning viimane märkus ka need äh, meetodid, mida põllumajandusfondide puhul kasutatakse, peaksid äh, leidma siin kaasamist sellepärast, et äh, seal on neid asju täiesti teistmoodi korraldatud. toetuste saajate ähm, äh, jaoks on toetuse saamine täiesti teistsugusena korraldatud, nii et äh, kuidas te korraldate siin selle asja korraldamist? Jan Kozlovski, palun järgmisena. suur tänu mina tahaksin tõstatada paar väga spetsiifilist küsimust, mõeldes minu kogemustele. artiklis kolmkümmend üheksa teeksin ma ettepaneku, et see sada miljonit peaks olema läveks suurematel projektidel. ma arvan, et niimoodi oleks meil võimalik protsessi lihtsustada nii liikmesriikide kui ka Euroopa Komisjoni jaoks. teine ettepanek on artiklis viiskümmend seitse, kus väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks ajaperioodi võiks vähendada kolmelt aastalt kahele aastale kolm aastat on praegu väikese keskmise suurusega ettevõtete jaoks liiga pikk periood ja vähendab nende konkurentsivõimet. ja kolmas ettepanek. auditite ja kontrollide läbiviimise tihedus. minu enda kogemused näitavad, et ühe kuu jooksul võidakse koostada kolm auditit erinevate Poola ametkondade poolt ja seda on liiga palju. võib-olla paluksin nüüd äh, vastata nendele küsimustele, ükskõik millises järjekorras soovite. okei okay, um,, yeah, thank you for those, for those comments um,. Unfortunately, simplification is probably the wrong word Äh, kahjuks tegelikult lihtsustamine on võib-olla vale sõna selle projekti, selle mm, äh, kontseptsiooni kirjeldamiseks, äh, see eeldab lihtsust ja lihtsustamist, aga seda siin ju tegelikult ei ole. nii nagu ma ütlesin oma lõppsõnas, siis meil on siin tegelikult väga keerukas juhtimise süsteem ja koostöösüsteemi juhtimises, kui me vaatame teisi mitmetasandilisi süsteeme ja organisatsiooni, organisatsioone, siis väljakutsed on üsna samasugused, seda liikmesriigiti, vähemalt äh, mitmetasandine juhtimissüsteem võib olemas olla ka liikmesriigi sees ja samamoodi äh, ka Euroopa Liidus kahekümne seitsme liikmesriigi puhul, kahekümne seitsmes liikmesriigis on aga kõigis omaenda institutsionaalsed süsteemid. süsteem võiks olla väga lihtne, väga lihtsate äh, eelarveülekannetega liikmesriikidesse, kuid miks äh, on meil vaja üldse Euroopa ühtekuuluvuspoliitikat, sellisel juhul võiks ju endalt küsida. mulle tundub, või vabandust, ma saan aru seda masendust, mida siin just mainiti ja kuid ma ütleksin, et äh, lahendus ei peitu selles, et me leiame mingisuguse murrangulise meetme selle nii-öelda imerohu kuid äh, väga paljudes et-, väga paljud nendest ettekannetest, mida me täna kuulasime, andsid äh, väga head aimu sellest, milliseid meetmeid võiks võtta selleks, et asjad liiguksid õiges suunas. ja Jan Gregor võttis väga hästi kokku selle, mida paljud meist ütlesid, ühesugused äh, abikõlbulikkuse eeskirjad, konst-, püsiv me-, meetodi süsteem, eeskirjade stabiilsus programmi pro-, projekti jooksul, ühine lähenemine auditile ja võltsingute või eksimuste eristamine teistest vigadest. Need on väga head näpunäited selle kohta, millist teed, millise tee me peaksime valima tulevikuks. suur tänu, härra Pahtler, kas ka teised kolleegidest, tänastest sõnavõtjatest, ettekandjatest võiksid küsimustele, kommentaaridele vastata? suur tänu! mina puudutaksin äh, neid kommentaare, mille ja küsimusi, mille esitas härra Van Nistelrooy, kuidas äh, finantsmäärusega muudatusi ellu viia, see on väga raske küsimus äh, ja sellele küsimusele vastuse leidmine on veelgi keerulisem. üks võimalusi oleks vaadata, milline on liikmesriikide kontrollisüsteem ja juhtimissüsteem, võtame siin Tšehhi Vabariigi ja näite, meil on siin kolm võtmetegijat meie liikmesriigi fondide halduses, kõigepealt äh, sertifitseeriv ametnik, äh, siis äh, projekti haldusametnik ja siis raamatupidamise ametnik. see on tegelikult üsna sarnane nendele eeskirjadele, nendele põhimõtetele, mis kehtivad komisjonil, kus on samuti autoriseeriv ja ametnik ja raamatupidamise ametnik. see oleks üks võimalus edasi minna asjadega niisiis pidada äh, kinni liikmesriikide kontrollisüsteemidest ja mitte lisada uusi funktsioone, liisi uusi ameteid, sellepärast et äh, kui meil on siin uued sertifitseerimisametid ja muud sellised asjad, siis see kõik oleks üsna kunstlik lähenemine. võtame siin näiteks haldusameti või haldusorgani sellel haldusorganil peavad olema siiski liikmesriigi tasandil need kolm funktsiooni, autoriseeriv e-, eelarvehaldaja ja raamatupidamisametnik või aruandlusametnik, nii et üks võimalusi oleks lihtsalt liikmesriikide põhimõtteid e, austada. suur tänu! suur tänu, kas me, ma ei tea, kas teised eksperdid ehk soovivad ka omalt poolt midagi lisada? minul oleks üks kommentaar härra Pakler ja Jan Gregori öelduna, võib-olla me peaksime täielikult austama, täielikult sertifikeerimise osas, maksete osas, auditeerimise osas liikmesriikide põhimõtteid, võtta arvesse seda, et jah, on loomulikult mõningaid kõrvalekandeid, mõningaid vigasid, aga neid on alati, aga me austame liikmesriigi süsteeme, see tähendaks tõelist muutust süsteemis. sellepärast, et kui teil on masendus, siis kujutage ette, milline on taotluse esitaja ta masendus, kui äh, üheksakümne üheksanda aastani oli üks süsteem, siis kahe tuhande kuu, kahe tuhandest kahe tuhande kuuenda aastani oli teine süsteem ja kahe tuhande seitsmendast aastast tulevad täiesti uued süsteemid. Nad põhimõtteliselt peavad äh, köiel käima, sellepärast et äh, oma programme ellu viia, neil on vaja kaheksat erinevat audiitorit, kes va vaatavad nende raamatud läbi. Nad tunnevad, et nad oleks otsekui kohtu ette toodud. et neid põhimõtteliselt peavad äh, igasuguseid tsirkusetrikke tegema selleks, et äh, oma õigsust tõestada. kontrollimehhanismid on liiga ranged. meil on oma sisekontrolli ja auditisüsteemid, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele, austage neid, lähtuge nendest ja see oleks tõesti suur muudatus ja ja see aitaks meil struktuurifondide äh, haldamist lihtsustada. suur tänu! suur tänu! mina tahaksin äh, puudutada seda küsimust, äh, mida, et mida teha selleks, et äh, iga-aastane kontroll oleks vastuvõetavam parlamendile ja kontrollikojale. Meie vastused juba näitavad, et kontrolli ja komisjoni auditite korraldus praegusel kujul muudab olukorra keerulisemaks meie programmi taotlejatele. meie protseduuriline õiguslik audit peab hõlmama kõiki erinevaid vastuolulisi elemente struktuuripoliitikas. ja kui kontrolli tüüpi ei muudeta, tulemusele suunatud äh, ja saavutustele suunatud äh, auditiks, äh, siis ei kao meie mured kuskile. me võime teha igasuguseid imetegusid, nagu näiteks veamäära suurendamine üle kahe protsendi, aga nagu ma varem ütlesin, see on ainult sümptomite ravi, mitte põhjusravi. ma arvan, et meil oleks vaja auditi ja kontrolli tüübi muutust meie ühtekuuluvuspoliitikas ma arvan, et nüüd me võime minna järgmise küsimuste vooru juurde ja proua Sanchez-Schmidt. president. suur tänu. kuulasin siin ekspertide sõnavõtte ja tundub, et meil on siin väike eesmärgi probleem, nimelt me ju tahame, et tehtaks vähem vigu, tahame minna järelevalvega kaugemale, aga samas tahame ka lihtsustada kogu protsessi. lihtsustamise protsessi al-, alustati poole tee peal äh, aastatel siis kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus ja see tekitas väga palju probleeme liikmesriikidele ja ka eksperdid ütlesid samuti, et niimoodi poolel teel on väga raske midagi muuta. samas on meil aga vajadus paindlikkuse ja selguse järele, seda nii haldusvaatenurgast, kui ka teistest ja loomulikult kõik soovime, et kõike kontrollitakse nii palju kui võimalik. nii et tõesti tekib küsimus, need muudatused siin, mida viiakse sisse poolel teel, võib-olla isegi kui tegemist ei ole radikaalsete muudatustega, võib-olla lihtsalt kohandatakse kuidagi mingeid aspekte. nii et äh, tuldi välja kaks tuhat neli uute reeglitega, mida pidi äh, hakatama ellu rakendama kahe tuhande seitsmendal aastal, aga nüüd oleme juba kahe tuhande kümnendal aastal, kui me räägime reeglitest, äh, mis pandi paika kahe tuhande neljandal aastal, nii et võib-olla nüüd tuleks aga ka vaadata need reeglid üle, sest et olukord on ju kahe tuhande neljanda aastaga võrreldes muutunud. ja võib-olla määrus ei lähegi enam kokku praeguse olukorraga, sest et see loodi hoopiski teisel ajahetkel. siin äh, vigade hulga osad, osas on toodud välja nii-öelda häid õpilasi ja halbu õpilasi. ja kui me räägime siis nende vigade parandamisest, siis tuleb loomulikult äh, neid jälgida selles osas, neid abistada, kuid need nii-öelda head õpilased, nende puhul võiks ju auditi menetlusi leevendada, lihtsustada. ja ma olen küll sanktsioonidega nõus, aga tegelikult me ei pea ainult mitte karistama, vaid ikkagi tuleks neid abistada ka selles kontrollprotsessis. härra Andurakis, palun εγώ να σας κάνω μια πρόταση, γιατί... Suur tänu! Mina tahaksin teha ühe ettepaneku, sest ma lihtsalt ei saa teatud asjadest aru. Ma küll üritan, aga ei saa. Seepärast minu ettepanek. Äkki me, meie kõrgesti austatud eksperdid võiksid üritada välja töötada dokumendi ettepanekutega. Miks? sellepärast, et äh, kogu aeg me räägime siin vigadest ja pettustest. ükskõik, millest me rääkima ei hakkaks, me lõpetame ikka vigade ja pettuste juures ja võib-olla sellepärast tulekski nendest asjadest sügavamalt rääkida, üksikasjalikumalt rääkida. ka Tšehhimaa esindaja, arvan ma, mainis seda. tegemist on küsimusega, mis mis tegelikult ei ole täna meie arutelu keskpunktiks. ja ükski ekspertidest ka ei maininud seda, kuidas lihtsustamised mõjutavad vigu või ka pettusejuhtumeid. meil ei ole mitte ühte numbrit selle kohta. see toodi nüüd hiljem siia arutelusse sisse, kuid ma arvan, et ähm, tegemist on probleemiga, millest tuleb rääkida. ma tulen riigist, kus äh, pettusejuhtumid on väga raskeks äh, probleemiks, ma olen valmis ka seda täiesti avalikult ütlema. nii et äh, mõelgem ka sellele, kui me räägime lihtsustamisest. teiseks, härra härra Bachelor on meile andnud äh, siin diagrammi, kus tulpdiagrammi. ja siin on öeldud, et meetmed olid kas head või keskmiselt head. ja härra Bloomeieri analüüsis leheküljel. otsin selle kohe välja. lehekülg kaheksa ja leheküljel üheksa. seal on kirjas, et seitsekümmend üks protsenti pettustest ei siiski, siiski seitsekümmend üks protsenti ütlevad, et ei olnud mitte mingeid probleeme vahendite kasutamisega ja Nad ütlevad, et bürokraatlikud tõkked ei ole suurenenud. mis siis tõsi on? meil on siin kaks erinevat äh, tulemust, kaks erinevat järeldust, kaks erinevat uuringut ja see, mida härra Bachelor siin on välja toonud leheküljel kolmteist, seal ta on tõstatanud küsimuse millised on ühtekuuluvuspoliitika riskid, aga ta ei vasta sellele küsimusele. ta ei anna vastust sellele, millised riskid on vastuvõetavad. ja samal leheküljel räägib ta ka toetamiskriteeriumite harmoniseerimisest, ühtsustamisest. aga siin ei ole mitte ühtegi uut kriteeriumit, jah, kui kriteeriumeid ühtlustatakse, siis oleks see küll lihtsustamine, aga tegemist ei ole mingi uue ettepanekuga. jah. meie peaksime tegelema sellega, mida ütles äh, härra Poolast, ma unustasin kahjuks tema nime ära me ei räägi siin mitte menetluslikest küsimustest, me räägime sellest, et kui teatud summa antakse projekti läbiviimiseks, siis eh, kas see projekt viiakse ka läbi vastavalt tingimustele või mitte? see on küsimus, millele tuleb vastata. Eh, kallid kolleegid, meil on veel kolm sõnasoovijat ja ka mina tahaksin kuulata komisjon, komisjoni arvamust, nii et eh, katsuge siis teha võimalikult lühidalt ja võib-olla võiksite ka konkreetselt viidata, kellele teie küsimus on suunatud. Jan Olbrecht, palun. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja może będę mówił po angielsku. Yes, so I, I think that we... Ma räägiksin inglise keelt. mõeldes siin teaduste peale, informatsiooni peale me ei saa oodata ekspertidelt ettepanekuid, sellepärast et äh, ettepanekud on äh, tavaliselt äh, põhjustatud otsustest. ma arvan, et siin parlamendis on meil väga huvitav olukord. eelarve kontrolli komisjonis arutame me kontrollikojaga ja kontrollikoda kritiseerib Euroopa Komisjoni terve rea vigade pärast parlamendiliikmed ajavad aga vead pettustega segamini ja ikka veel me räägime võimalikest vigadest. kontrollikoda nõuab Euroopa Komisjonilt rohkem kontrolle. samal ajal on meil majanduse taastamise kava ja me räägime lihtsustamisest täpselt samal ajal. nii et kuidas lihtsustada midagi, mis puudutab kontrolli. samal ajal räägime me finantsregulatsioonidest ja nagu selle komisjoni liikmed teavad, me oleme juba eelarve kontrolli komisjonilt saanud esimese ettepaneku selle kohta, kuidas panna põllumajandus- ja struktuurifondide poliitikat see on täiesti võimatu küsimus, neil on, need on kaks täiesti erinevat poliitikat. ja sellest analüüsist, ekspertide analüüsist on väga selgelt näha, et meil on kaks võimalikku strateegiat, üks on see nii-öelda evolutsiooniline, kus üritame teha midagi, mis on küll väga raske, aga võib-olla kümne-viieteist aastaga saame hakkama. enne uue finantsperspektiivi algust peaksime me endalt küsima, kuidas me defineerime jagatud haldust ja jagatud haldus tähendab siin kahtekümmet seitset erinevat süsteemi ja kuidas me sellest kahekümne seitsmest erinevast süsteemist paneksime kokku ühe. siis veel ka abikõlbulikkuse küsimus kas abikõlbulikud on kõik investeeringud, kas meil on mingi Euroopa osa ja ka veel rahvusriigi osa, mis oleksid omavahel siis vastuolus? kas me peaksime usaldama liikmesriike me paneksime nemad vastutama rakendamise ja kontrolli eest, kui me anname raha. või me ei usalda neid kõikide nende vigade pärast. ja kontrollime neid üha rohkem ja rohkem. nii et me peaksime nüüd otsustama, kas me anname, kas me usaldame liikmesriike rohkem ja hiljem kontrollime nii et meil on vaja otsustada kahe võimaluse vahel ja me ei saa jätkata nii nagu praegu. ja peaksime mõtlema, et kas me siis tõesti soovime ühtlustada kõiki finantseerimisvahendeid, näiteks äh, põllumajanduspoliitikas on olukord täitsa teistsugune, seal ei ole avalikke pakkumente ka ühtekuuluvuspoliitikas on meil kaks erinevat süsteemi, mida pole siiamaani ühtlustatud, nii et seepärast esitagem end see tähtis küsimus. mida tähendab jagatud juhtimine, kuidas me seda defineerime ja kui me võtame seda tõsiselt, siis mida me hakkame ühtlustama, kas abikõlbulikkust, avalikke pakkumisi ja mis jääb liikmesriikide vastutuse alla. ja kui mitte, siis on meil olukord veelgi keerulisem ja kontrollid muutuvad veelgi suuremaks ja kogu vastutus saadetakse siis liikmesriikide elule, ilma et neile antakse võimalus otsustada. ehk et nad, ehk siis vastutavad liikmesriigid ja sealt edasi toetuse saajad, toetuse saajad äh, muutuvad üha vihasemaks ja kogu see protsess muutub järjest äh, raskemaks ja mingil hetkel ütlevad äh, abitaotlejad, et aitäh, me võtame hoopis pangalt laenu poliitilised otsused tuleb vastu võtta ja hiljem saame seda rääkida üksikasjalikult. jah, me peaksime rääkima riiklikest tagatistest ja nii edasi, kuid siin Euroopa tuleks meil Euroopa Liidu institutsioone veenda, et nad usaldaksid liikmesriike või me ei usalda neid ja keskendame kõik Brüsselisse, aga ma kardan, et see ei toimiks kaua. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, nebudu, eh, nebudu opakovat to, co tady... Härra Plasak, lugupeetud daamid ja härrad, ma ei tahaks siin kontrollida seda, mida kolleeg Jan Olbricht juba ütles. ma lisaksin lihtsalt paar detaili selleks, et oma arvamust selgitada. ma arvan, et lihtsustamine peaks tähendama seda, et me muudame süsteemi rohkem arusaadavamaks. meil peaks olema selge terminoloogia, selge metodoloogia, ähm, milles oleksid kaasatud ka avalikud pakkumised. meil peaksid olema ühesugused valikukriteeriumid meil ei saa olla käibemaks äh, teatud fondide puhul sisse arvestatud, teiste puhul mitte. meil peavad olema ühesugused reeglid äh, lubade andmiseks kõikide projektide jaoks, äh, seda nii liikmesriikides kui ka komisjoni poolt, ja meil peaksid olema ühesugused reeglid ja kriteeriumid ka raha väljamaksmiseks. ja need reeglid peaksid olema ka äh, püsivad. me ei taha ju väikeseid toetuse küsijaid eemale peletada um,. That... suur tänu. mulle tundub, et äh, me oleme siin sattunud äh, oma lõksu äh, auditeerides projekte saadame me koha peale audiitorid, kuid me peaksime kõik, ennekõike hindama seda, et kas raha kasutatakse selleks, milleks see oli ette nähtud või milleks seda taotleti me kuulsime siin kahte väga asjaosalist, äh, väga olulist äh, avaldust äh, ja Poola härrasmees ütles, et keegi ei küsinud meilt, kas sild, mille jaoks me raha taotlesime, tõesti ehitati valmis ja Šot-, Šoti esindaja, kes, kelle puhul me ju teame, kuidas šotid oma raha loevad, ütlevad, et nemad peavad tõesti pingutama nende inspektsioonide puhul, see näitab, et olukord on tõesti äärmiselt range ja väga ja meie eelmisel kohtumisel, kui me rääkisime mõningate projektide hinnangutest, tegemist oli projektidega, mis taotlesid raha Sotsiaalfondist, siis tegemist, nende projektide puhul ei taotletud, ei saavutatud esialgseid eesmärke ja ma arvan, et siin me kaldumegi oma sihist kõrvale. me peaksime ennekõike saatma koha peale inspektorid, projektiametnikud, kes hindaksid projekti, et me saaksime teada, kas projektid tõesti viidi ellu ja kui neid projekte ei viidud ellu, siis me võime selle endale teadmiseks võtta ja sellest õppida. meil on vaja äh, abi projektide äh, elluviimisel ja kogemuste vahetamiseks, me, me ju tahame ennekõike seda, et meie projektid oleksid edukad. me tahame, et me saaksime oma valijatele öelda, et jah, teie raha kasutati nii, nagu see oli ette nähtud, me võiksime viia läbi pistelisi kontrolle, kas äh, siit või siis äh, saates väikseid äh, töömeeskondi koha peale projekte hindama. aga meil oleks ennekõike vaja keskenduda projekti, projektide hindamisele, mitte sellele, et me kisume kellegi raamatupidamise väikesteks tükkideks. muidu me hirmutamegi inimesed ära ja inimesed ei taotlegi enam meie programmidest raha, sellepärast et see pro-, protsess on liiga keeruline suur tänu, ka minul on endal omalt poolt üks äh, väikene konkreetne küsimus. ma tahaksin äh, paluda meie esinejate ja ka komisjoni kommentaare. nagu te teate, komisjon lõpuks ometi viis äh, lõpule vastavushinnangu protsessi ja nüüd on kõikidel see kogemus juba selja taga kõikides liikmesriikides. kolme aasta pärast algab uus finantsperspektiiv ja kas te soovitate kasutada vastavushinnangut kui tagatist ka järgmise finantsperspektiivi puhul. nii et me ei peaks mitte seda asja uuesti algu-, algatama võib-olla, aga võib-olla peaksime me neid süsteeme seadistama nii, et äh, varasematest vastavushinnangutest võiks äh, lähtuda ka järgmise finantsperspektiivi käigus ja nüüd, kes siis äh, soovivad äh, vastata, öeldes oma lõppsõnad, palun, äh, ma ei tea, kellest me alustame siin. härra Watson, palun, teil on kõigepealt sõna. mis puudutab vastavushinnanguid, siis meie arvates on see meie, see otsustab meie elu üle. me eeldame, et komisjon aktsepteerib seda, et komisjon meid hindab sellest lähtuvalt ja me eeldame, et me saame seda kasutada ükskõik millise projekti puhul aga see on ainult kahe tuhande seitsmenda kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta programmide jaoks. kui olukord on hoopis teistsugune, pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat tuleb meil oma kontrollisüsteemi täiesti muuta. tegemist on väga hea baassüsteemiga, aga suured muutused nõuavad ka meie poolt suuri muutusi. suur tänu! vastuseks kõigepealt küsimusele, mille esitas äh, Kreeka džentelmen härra Stavrakakis, mis puudutab äh, meie meetmete tõhusust, siis äh, tegelikult praegu on liiga vara asuda täielikult hindama meie meetmete tõhusust. seda sellepärast, et väga paljudel juhtudel on tegemist äärmiselt spetsiifiliste meetmetega ja väga raske on äh, näha, milline on nende mõju praegusel hetkel vigade määrale. on äh, erinevaid äh, erinevusi meie uurimuste vahel, kui me räägime siin meie uurimusest ja härra Bloomajärvi ettevõtte uurimusest, sellepärast et meie metodoloogia oli erinevad ja küsimused olid teistsugused, ühelt poolt hinnati haldusorganeid ja teiselt poolt hinnati siis auditiametnike arvamust, need arvamused võivad olla väga erinevad kuid erinevused individuaalsete meetmete puhul olid väga erinevad ja kui me vaatame siin tõhusust, hindame siin tõhusust, siis me peame hindama seda meetmete kaupa. Graham Watson ütles midagi sarnast, ta ütles, et väga paljud meetmed tõenäoliselt olid positiivse mõjuga, aga väga spetsiifiliste haldusvaldkondade puhul. ja võib-olla need üldist halduskoormust siiski ei vähenda, see on tõsi. kui me vaatame nagu näiteks nende äh, võrdsete määrade äh, põhimõtet, seda tervitati erinevate haldusametite poolt, aga nad oleksid äh, tahtnud rohkem äh, kogemusi nende elluviimiseks ja ettehoiatamise ajal, pikemat ettehoiatusaega. härra Gregor, palun. jah, suur tänu. mina tahaksin vastata kahele teemale, kahele küsimusele loomulikult äh, kommentaarid, mis puudutasid struktuurifonde ja põllumajanduspoliitikat, sekkumised nendes valdkondades on väga erinevad, kuid süsteemi seisukohast öeldes tahaksin ma öelda, et põllumajanduse puhul süsteem tuleb toime mitmeaastase programmi haldusega, nagu näiteks maaarengu, arenguprogrammid ja aga aga olukord on üldiselt väga erinev. ja siis, äh, mis puudutab äh, akrediteerimist, ma saan aru, et struktuurifondide puhul on see võimalik, kuid me peame mõistma ka seda, mida, mida see praktikas tähendab. põllumajanduspoliitika on meil akrediteerimine lähtuvalt täielikule kõikehõlmavale auditile juba enne ja me peame pidevalt teostama järelevalvet ak-, akrediteerimiskriteeriumi üle, ma pean kohtuma kõ-, igal äh, veerandil äh, akredit-, oma akrediteerimisagentuuriga ja vaatama, kas äh, kõik kriteeriumid on täidetud ja siis on iga-aastane raport ja ma pean äh, meie küsima, mida äh, Regio peadirektorat mõtleb selle akrediteerimisametiga ja ma, nad ütlesid, et tegemist on selline hea ad hoc protsessiga, nii et tegelikult erinevad poliitikad ei ole päris hästi kooskõlas ega finantsmäärus äh, tekitab segadust, seal on öeldud, et komisjoni rolli määrab äh, sektori spetsiifiline õigustik ja siin ma tahaksin küsida, miks, miks, miks TG põllumajanduses on oma lähenemine akrediteerimisele ja miks äh, regionaalpoliitika peadirektoraat tahab oma rolli mängida, aga komisjoni poolt nagu hoopis teistmoodi? suur tänu! mina puudutaksin kahte asjaolu millele ei vastatud, üks äh, küsimus, mis puudutas äh, audiitoreid ja seda, mida tuleks audi-, äh, hinnata ja auditeerida, mina olen isiklikult audiitor ja ma võin öelda, et igasuguseid arve ja raamatupidamisbilansse kontrollida on väga hea, kuid tulemust hinnata on väga raske, et seda nimelt, kas tõesti ehitati see ähm, eesmärgiks olnud sild ja nii edasi ja nii edasi, see, selle puhul tuleb rakendada hoopis teistsugust äh, meetod, metodoloogiat ja hoopis teistsugust lähenemist. Äh, bilansnumbrid, need on väga lihtsad, need on mustvalged üsna sageli. aga pöördudes nüüd tagasi siis nende esimeste kommentaaride juurde, mis puudutab äh, koostööd komisjoni ja auditeerimisameti vahel, minule tundub, et ma olen siin, et kõigepealt auditeerijad ütlevad meile, mida teha ja tahavad suuremat kontrolli kontrollikoda tahab suuremat kontrolli, aga, ja meie leiame, et mida rohkem te meilt tahate ja äh, kui palju me peame oma ressursse rakendama, sellepärast et, et pakkuda, rahuldada teie süsteemi äh, selles osas, äh, süsteemi osas, mis tegelikult ei ole katki, mis ei ole vigane, kus on vaja võib-olla lihtsalt väikseid parandusi vaja. ja struktuurifondide puhul võib-olla ei oleks vigade määr võib-olla isegi suurem, kui nemad peaksid samasugusest süsteemist kinni pidama. ühesõnaga, jah. härra Marek Kalupa, kas soovite sõna? ei soovi. härra Bloomaer, teil on midagi öelda? Piite Berkovitš või mis? suur tänu, proua esinaine tahaksin tänada ka meie asjatundjaid ja, ja ka äh, Regionaalarengu Komisjoni liikmeid, tegemist on olnud väga huvitava aruteluga minu jaoks, kuulasin seda tähelepanelikult, minul on omalt poolt lisada kaks kommentaari, kõigepealt mis puudutab konsulteerimist, ma tahaks öelda, et viimase kahe aasta jooksul oleme me läbi viinud kõige intensiivsema konsulteerimise ja dialoogi ekspertidega liikmesriikides ja ka regionaaltasandil kui kunagi varem. me oleme seda teinud erinevates töögruppides, läbi erinevate teiste kontaktivõimaluste. see on andnud meile võimaluse väga palju probleeme tuvastada, ka väiksemaid probleeme meie poliitikas. ma tahaksin siinkohal lisada, et äh, ekspertide sõnum on üsna selge liikmesriigide tasandil, aga seda ka piirkondlikul tasandil, et just nimelt äh, me tahaksime evolutsiooni, aga mitte revolutsiooni. see oleks tee, mida tuleb valida ja ma arvan, et me peaksime vaatama, kõigepealt hindama, mida mis läks valesti ja kus me saaksime asju parandada, voolujooneliseks muuta ja sujuvamaks muuta, lihtsustada. me hakkame selle kohta ka õige pea oma ühtekuuluvusraporti vallas ettepanekuid tegema. üks väga oluline teema on, et meil oleks vaja riskide suhtes sihipärast lähenemist. me kuuleme üsna sageli seda, et ressursid me, me suuname oma ressursid mitte riskipiirkondadesse ja ma arvan, et meil oleks siin vaja paremat tõesti proportsionaalsust ja paremat äh, eripärast lähenemist tulevikus. siis äh, vastavushinnang. me praegusel hetkel vaatame, kas praegune vastu, vastavushinnang võiks olla ka tuleviku süsteemi aluseks ja see sõltub loomulikult sellest, nagu kolleegid ütlesid, kui palju me üldist süsteemi vahepealse aja jooksul muudame ma tahaksin äh, ainult lisada seda, et me oleme hinnanud vastavuse hinnangu protseduuri ja rääkinud sellest liikmesriikidega ja üleüldine hinnang on positiivne, liikmesriigid leidsid, et tegemist on äh, üsnagi kasuliku projektiga, millest on olnud abi ja lõpetuseks, mis puudutab finantsmäärust, siis äh, üldiselt tuntakse muret, et see võtab lihtsalt kogu agrisüsteemi üle, me ma, meie ei usu, et see nii on, vähemalt meie peadirektoraadi, regionaalarengu peadirektoraadi öö, seisukoht on, et agrisüsteemis on mõningaid elemente, millest võiks olla tulevikus kasu, siis arvete iga-aastane hindamine sellel on kaks eelist. meie, aga ka projekti läbiviijad peavad hindama programmi perioodi lõppu kaks ja kaks pool aastat selleks, et täielikult asjad lõpule viia. see võib võtta põhimõtteliselt kaksteist, kümme kuni kaksteist aastat väikestele, väikeste liikmesriikide jaoks on see väga keeruline ja suur halmuskoormust tekitav ülesanne. meil võiks olla selline rohkem aastane protseduur asjade lõpetamiseks, rahade kontrollimiseks ja nii-öelda siis äh, arhiveerimiseks. see muudaks elu kõigi jaoks kergemaks. ja me peaksime olema siinkohal realistlikud komisjon on aruandluskohuslane parlamendi ees, seda iga-aastasel me peame leidma mooduse, kuidas meie komisjonis saame seletada liikmesriikides toimuvat äh, oma eelarveameti, eelarve pädevatele ametivõimudele äh, ja ja äh, Agri peadirektoraadi puhul rakendatakse hoopis teistsugust süsteemi, on mõningaid elemente, mis ei sobiks meile aga me ei peaks kõike siin kohe tagasi lükkama, peaksime lähenema erinevatele võimalustele pragmaatiliselt. suur tänu! tahaksin meie kõigi nimel siin tänada meie esinejad, meil on väga hea, me hindame kõrgelt teie mõtteid, teie hinnanguid, meil on, te andsite meile palju mõtlemisainet nüüd, kus me teeme ettevalmistusi tulevikuks. ja teie kõigist ettekannetest ja ka kolleegide esitatud kommentaaridest, kahtlustest oli päris selgesti esile, et äh, meil on arvamuste erinevused, kuid siiski väga palju sõltub äh, meie projekti elluviijate kogemustest äh, ja erinevate asjaosaliste kogemustest ja kui me vaatame nüüd äh, haldajate ja auditiorganite hinnanguid, siis ka nende hinnangud süsteemile olid erinevad. et väljakutse, lihtsustamise väljakutse on tõesti suur väljakutse meie jaoks, mis äh, on juba iseenesest problemaatiline. kuid äh, ma mõistsin teie ettekannetest ka seda, et igal lahendusel on oma plussid, oma miinused. me peaksime alati püüdlema õige tasakaalu poole sellesama tasakaalu poole, millega ma meie tänase arutelu sisse juhatasin. nii et äh, suur tänu teile kõigile ja meil oleks üks palve komisjonile meie kõigi poolt äh, meie poliitikas on mõningad elemendid, mis jäävad paika, keskkonnamõju hinnang näiteks. ja siis äh, riigiabi äh, eeskirjade süsteemid. Äh, nii et kui komisjon oma lihtsustamismenetlustes võiks äh, vaadata, kuidas on erinevad siseprotseduurid, mida me võiksime lihtsustada nendes valdkondades võib-olla isegi ja, ja muuta kiiremaks, võib-olla isegi näiteks aasta võrra projektide kinnitamisel ja vastuvõtmisel. ja nende sõnadega ma tahaksingi lõpetada, veel kord suur tänu teile teie sõnavõttude eest ja, ja äh, me loodame, et kohtume teiega ka järgmise järgmiste aastate jooksul, kui me räägime konkreetsetest äh, näidetest äh, meie õigusliku raamistiku alastes aruteludes, suur tänu! kallid kolleegid, plaksutagem või tehkem midagi, avaldagem tänu! And now we, we move um, to our uh... ja nüüd lähme oma neljanda päevakorrapunkti juurde, see on hääletamine ja nagu ikka, paluksin, et te kontrolliksite, kas teie masin töötab ja et kas teil on oma hääletuskaart olemas. nii et äkki teeme testhääletuse. nii et hääletus on avatud. hääletage, palun. no this one uh, the vote is close to be closed. Not yet. Not, not everybody. The vote. It's still open, there are still less colleagues. võite veel hääletada, kõik ei ole veel hääletanud. Still two people didn't vote. kaks inimest ei hääletanud ikka veel. Is everything functioning? Yes, yes, Miss Be-. palun. ma kaotasin oma kaardi ära, nii et hääletan kätt tõstes. hääletus on nüüd suletud. okei okay.. We start with point number four, which is alustame nüüd neljanda päevakorrapunktiga, mis räägib liikmesriikide läbiviidavast kontrollist, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes, nii äh, muudatusettepanek number kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid? kõik jälle ei hääletanud saame nüüd hääletada kaheksat kuni ühteteist. kolleegid, palun alustame nüüd ka muudatusettepanek kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid äh, heaks kiidetud. number kaksteist, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmteist, poolt, vastu erapooletuid, samuti heaks kiidetud. neliteist, viisteist, kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. nüüd number üks. number üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. number kaks nii et äh, nüüd lõpuni välja. kaks kuni seitse korraga, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. ja hääletame äh, tervet äh, e arvamuse projekti. hääletus on nüüd avatud. One, okei okay,, closed. nüüd on hääletus lõppenud. nii et nelikümmend üks poolt, üks vastu palju õnne, kellele iganes me seda siis ka soovime. nüüd lähme siis nüüd keerulisema hääletuse juurde, see on punkt number viis, mis räägib tööhõivevõimaluste arendamisest uues säästva majanduse raames. kompromissettepanek number üks, kes on poolt? vastu. erapooletuid heaks kiidetud muudatusettepaneku number üks esimene osa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd kompromissettepanek number kaks, kes on poolt? palun, kolleegid, hääletage. kes on teise kompromissettepaneku poolt? poolt. vastu. erapooletuid heaks kiidetud nüüd muudatusettepanek number kümme. muudatusettepanek number kümme kolmes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid. see ei läinud läbi. nüüd kolmas osa poolt vastu, erapooletuid jällegi see ei lähe läbi. nüüd number neliteist poolt, vastu, erapooletuid ma ei, tõesti ei oska öelda, peame vist kontrollima. nii et hääletame number neljateist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolt, kuusteist vastu, nii et see läheb sisse. nüüd kompromissettepanek number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromissettepanek number neli, poolt, kes on vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nüüd edasi number kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid. minu arvates läks see läbi. jah, ühesõnaga see kiideti heaks, nüüd edasi kompromissettepanek number viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. number kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. tundub, et ka see on heaks kiidetud, kolmkümmend poolt. vabandust, kolmkümmend üks, kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. I am sorry, but it was thirty one with oral amendment. vabandage, aga see oli number kolmkümmend üks koos äh, suulise muudatusettepanekuga, nii et peame uuesti hääletama. ma saan aru, et keegi ei ole selle suulise muudatusettepaneku vastu, nii et kes on nüüd selle poolt koos suulise muudatusega vastu? erapooletuid heaks kiidetud. edasi number kolmkümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud Now 39 nüüd edasi number kolmkümmend üheksa, kes on poolt? kolmkümmend üheksa, kallid kolleegid, nüüd poolt. seda lingvistilist või keelelist muudatusettepanekut me ei hääleta, öeldakse mulle. nii et kolmkümmend üheksa koos keelelise muudatusettepanekuga. aga kõigepealt peame hääletama kolmekümne üheksandat muudatusettepanekut ennast, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. nelikümmend poolt. vabandust, nelikümmend üks, muudatusettepanek number nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromissettepanek number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. We go to fifty one, who is in favor? edasi number viiskümmend üks, kes on poolt? viiskümmend üks, kordan, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. no minu arvates läks see läbi. nüüd terve arvamuse projekt. hääletus on alanud, palun Vote is closed. hääletus on lõppenud. Plus one, so it's forty one to two. nii et kaks vastu ja üks erapooletu, nelikümmend poolt. palju õnne, kellel, keda iganes see nüüd puudutab. ja nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on number kuus. jällegi räägime Madeirast ja Asooridest nii et täna on viimane arvamuste avaldamise voor. rääkisin sellest pikalt ka eelmine kord. peame uuesti konsulteerima nende otsuste osas, mis me vastu võtsime, sellepärast et vahepeal jõustus Lissaboni leping. ja siin on vaja lisada uus artikkel delegeeritud õigusaktide kohta. nii et meie poole pöörduti nüüd uuesti. meie õigustalitus on meile nõu andnud, sest et me võime siin luua pretsedendi, siis võiksime siiski ka muudatustega välja tulla ja sellepärast see menetlus siin nüüd käibki. ja see on ka selleks, et tagada, et Euroopa Parlament oleks kursis ka tulevikus et oleks äh, parlament kursis kõikide nende õigusaktidega, mille võtab vastu nõukogu vastavalt erimenetlusele. vähemasti nende küsimuste osas, mille juhul me tahame, et meiega nõu peetaks ja me tahame, et meiega peetaks nõu ka tulevikus, nii et meiega konsulteeritakse, ma ei tea, kas keegi soovib selle teema osas sõna, jah, palun, härra Teixeira. Eh, suur aitäh. tahan eh, tänada teid eh, kompromissettepaneku eest ja sellise väga osava küsimusega tegelemise eest Madeira ja Sooride jaoks on tegemist väga olulise küsimusega, eriti pärast Lissaboni lepingu jõustumist. siin on toimunud teatud menetlusalased muudatused. ja mis puudutab muudatusettepanekuid, mida heaks ei kiidetud, siin nendega tulin välja mina. ja nüüd on lisas hiljuti tehtud muudatusi, mille ainsaks eesmärgiks oli tagada nende kahe piirkonna majanduse suurem konkurentsivõime ja samuti vabatsoonide konkurentsivõimet suurendada. me räägime siin ähm, toorainetest, tööstustoodetest ja ka teistest toodetest, mis äh, võiks olla vabastatud tollimaksudest, aga paraku see läbi ei läinud ja sellest on mul väga kahju, sest et mulle tundub, et siin oli sidususest puudu. ma ei, isegi ütleks, et siin käituti justkui skisofreeniliselt. viimastel nädalatel oleme täheldanud, et komisjonis ja nõukogus kui me räägime Kanaaridest, Kanaari saartest ja mm, äärealadest ja strateegiatest, siis räägitakse ühtmoodi, aga kui nüüd on konkreetne juhtum, et on võimalik seda uut tugevdatud strateegiat millegi konkreetsena ellu rakendada, siis aga selles, sellega nõus ei olda me räägime siin kümneaastasest kehtivusajast ja ma tahtsin praegu sõna võtta lihtsalt selleks, et näidata, et ma olen isiklikult äh, ärritunud äh, selles osas, kuidas on komisjon ja nõukogu käitunud meiepoolse ettepanekuga. ma aga loodan, et nüüd me jõuame selle mõne menetlusega siiski lõpule ja suudame need meetmed lõpuks ka heaks kiita, mis ju soodustavad igati äärealasid suur aitäh, kas keegi veel soovib sõna? nii et kahekümne kaheksanda juunini on vaid aega muudatusettepanekutega välja tulla ja sel, nendest räägime juba järgmisel koosolekul juuli alguses ja siis ehk saame selle menetluse lõpule viia, nii et aitäh härra Teixeirale ja nüüd edasi seitsmes päevakorrapunkt meie nõunikud ja ka töörühm on eriti intensiivset tööd teinud viimastel päevadel ja ka äh, veel täna. ja koordinaatorite tasemel on nüüd kokku lepitud viimase dokumendi versiooni osas. ja kui see koosolek lõpeb, siis räägime edasi sellest dokumendist juba, et me jõuaksime võimalikult ruttu kokkuleppele ja ma loodan, et juulikuu esimesel koosolekul saame anda sellele dokumendile juba oma komisjoni poolt ka heakskiidu. nii et koordinaatorite koosolek toimub siis pärast meie komisjoni koosolekut selleks, et see protsess lõpule viia. kui nüüd rohkem märkusi ei ole, siiski palun, härra Angurakis. suur tänu, proua esimees, tahaksin teha hästi lühidalt, tahan lihtsalt lühidalt ühte asja selgitada. koordinaatorite koosolek toimus täna lõuna ajal ja tuleb tunnistada, et ära on tehtud väga suur töö ja seda tegid kõik fraktsioonid. meie kuue fraktsioon ei olnud töörühma kaasatud, sellepärast et kahjuks ei ole meil võimalik selle dokumendi väljatöötamisel osaleda, seda kolmel põhjusel esiteks, see Lissaboni strateegia